okay, so now we are ready to give. väga hea. olemegi valmis, anname sõna kolleeg Toomile, kes on raportöör tööhõive ja sotsiaalpoliitika euroalal raporti kohta. aitäh ja ma vabandan, et ma nii hilja jõudsin, liigun veel aeglaselt head kolleegid, tahaksin teile tutvustada selle raporti hetkeseisu, sada kuuskümmend muudatusettepanekut saime me ja praeguseks on õnnestunud meil üle poole neist katta kompromissettepanekutega. meil oli väga hea tehniline ettepanek, et esimeseks variraportööride koosolekuks valmistuda, mis homme toimub. mitmed või paljud muudatusettepanekud käsitlesid samu teemasid ja see on õige. kõik muretsevad noorte, noorte tööpuuduse pärast, aga ka ebavõrdsuste pärast tööturul ja kõige haavatavamate rühmade pärast ülevõtmismäär või rakendamismäär on liiga madal, eh, mis puudutab riigipõhiseid soovitusi ja ma arvan, et kõik on selles osas ühel nõul. mis puudutab eh, soolist palgalõhet, eh, esitati muudatusettepanekuid ka lastehoiu osas, puudega inimeste kaasamise kohta ja pikaajaliste haigete krooniliste haigustega või vaimse puude või psüüh-, psüühiliste probleemidega isikute eh, toetamise osas esitati samuti muudatusettepanekuid. Eh, majanduse digitaliseerumine ja eh, üleminek seal märgiti, et uued tööhõive vormid toovad ka uusi probleeme nagu ebakindlas, ebakindlad töösuhted ja neid probleeme tuleb samuti käsitleda tuleb investeerida inimestesse, samuti elukestvasse õppesse, ümberõppesse ja digitali ja digitaalsetesse oskustesse. ja väga oluline kõikide jaoks oli vaesus. oli hea näha, et palju muudatusettepanekuid tehti vaesuse võitlemise kohta ja selle kohta, kui oluline on vaesuse kaotamine ja laste vaesuse kaotamine. oli hea meel näha, et enamik fraktsioone olid siin äh, sama meelt ja ma ootan nende kompromissettepanekute arutamist homme Roveri raportööridega, aitäh! aitäh raportöörile! nüüd annamegi sõna variraportööridele, et me saaksime arutada muudatusettepanekuid. kõigepealt Rahvapartei, proua Walsh. head kolleegid, kõigepealt suur tänu raportöörile Toomile ta tegi seni head tööd ja arutame homme tema ettepanekut. ma arvan, et kompromissidel on hea alus praegu ja ma ootan eh, väga meie koosoleku ajal ühtsete ettepanekute leidmist. meie muudatusettepanekute hulgas oli mitmeid olulisi ettepanekuid, ma arvan, et need aitavad täiendada seda raportit ja paljud neist rõhutasid seda, et me peame võtma tugevamaid ja paremaid meetmeid selleks, et erinevaid sotsiaalseid rühmi kaasata, et me peame tagama selle, et sotsiaalpoliitika, poliitikameetmed liiguvad samas suunas selleks, et tagada sotsiaalsamba rakendamine. mul oli hea meel näha ka soolise võrdõiguslikkuse teemalisi muudatusettepanekuid, ma arvan, et see on oluline Eh, toimivaks tööturuks, ma arvan, et paljud kolleegid on minuga nõus. on eh, oluline arutada eh, seda, et kõikides valdkondades oleks vaimse tervise sõbralik tööhõivepoliitika ja ma arvan, et meie keskendumine Euroopa Liidus vaimsele tervisele on kahanenud viimase paari aasta jooksul, hoolimata sellest, et sellel on suur kahju üksikisikutele ja majandusele, ma arvan, et sellele tuleks keskenduda siin ja tahaksin rõhutada parlamendi, liikmesriikide ja nõukogu äh, olulist rolli selleks, et paremat poliitikat ja, ja tervishoiupoliitikut Euroopa Liidus rakendada, eriti mis puudutab äh, vaimse tervise toetamist ja ennetavaid äh, poliitikameetmeid. suur tänu ja ootan homme konstruktiivset koosolekut. suur tänu selle eest. nüüd kolleeg Schmidt, palun. proua Bischoff. suur tänu, tänan raportööri tema suurepäraste ja heade ettepanekute eest ja suur tänu ka kompromissettepanekute eest, mis eh, meie hinnangul lähevad õiges suunas, me ootame samuti variraportööride koosolekut homme selleks, et häid kompromisse leida, kuna see on hea algus selleks, et sotsiaalsammast tõesti rakendada. ja seepärast leiame me, et saame siin head kompromissid leida. aitäh, proua Peeter Hansen, palun. aitäh, ka mina tahaksin tänada raportööri ja variraportööre, mul on hea meel, et erinevates fraktsioonides on siin üksmeel ja üritatakse leida kompromisse, aitäh ECR-ist, palun, proua Zalevska. aitäh, ka mina tahaksin väljendada oma tänu raportöörile tehtud töö eest. tegi selle raportiga kõvasti tööd ja nägi vaeva selleks, et strateegia välja töötada ja tahaksin rõhutada, et praegu on viimane Junckeri finantsraamistiku aasta ja seepärast on raske analüüsida seda kõike põhjalikumalt, kuigi me sooviksime. miks me oleme ainult kaks eesmärkidest täitnud? see on oluline probleem. kümme protsenti on töötus Euroopa Liidus tõusnud ja noorte töötus või vabandust, langenud ja ka noorte töötus on langenud eh, kümme protsenti. aga see näitab, et meie kavatsused on küll head, aga me peame veelgi rohkem tööd tegema selleks, et eh, veelgi rohkem eh, neid määrasid kahandada. kõik muudatusettepanekud on olulised ja me üritame kindlasti kompromisse leida, kaks küsimust on sellised, mille, millega aga ei ole veel tegeldud, millele tahaksin tähelepanu pöörata. kõigepealt isiku, isik tulevikule eh, keskenduv haridus. on uurimusi, mis näitavad, et kui me ei kaasa kõiki inimesi ja ei edenda nende, edenda nende oskusi, siis eh, on see kahjuks kõigile, me ei saa digiüleminekust rääkida ja tööstusrevolutsioonist eh, neli punkt null rääkida, kui me tehnilisele haridusele ei keskendu, seda peame me tegema, aga igal juhul ootame meie edasist koostööd ja mul on, olen kindel, et meil see ka õnnestub. aitäh, kuues Sandra Pereira, palun. aitäh algusest peale, kui me selle teemaga tegelesime, olime me kriitiliselt meelestatud äh, praeguse sotsiaalpoliitika suhtes, need äh, poliitikameetmed on seotud igasuguse progressiivse poliitika ja sotsiaalpoliitika kriminaliseerimisega. ja see on viinud töölisklassi hävimiseni. ja me ei saa nõustuda siin ehm, poolaasta, sotsiaalse poolaasta eh, põhimõttega, meie seisukohad on väga erinevad teistest fraktsioonidest, aga kahtlemata on vajalik keskenduda töötingimuste parandamisele, töötajate õigustele ja nendele, kellel on kõige vähem. ja see kõik on võimalik ainult siis, kui me eh, liigume edasi aitäh, nüüd eh, Embli peadirektoraadist eh, sõna, palun. Or someone else please from the commission. või kas keegi somis-, komisjonis sooviks sõna? Eh, aitäh, ma asendan Revenucit. meil ei ole lisanduvaid või uusi märkusi võrreldes eelmise korraga, kui me juba ütlesime, et raport meie jaoks on kooskõlas äh, praegu tööd lõpetava komisjoni eh, töökorra ja uue eh, komisjoni eh, valitsuspresidendi von der Leyeni suunistega. aitäh, tahtsin ka mina omalt poolt öelda paar sõna, ütleb proua Jamee. see raport pakub huvi kõikidele fraktsioonidele ja komisjoni liikmetele. kakssada kolmteist muudatusettepanekut on esitatud ja tõesti, need on teemad, mis kodanikel on väga tähtsad, tööhõive on üks peamisi muresid nii ühest küljest noorte jaoks, kes kardavad, et nad ei leia kohta tööturul või ka vana, vanade jaoks, kes ähm, äh, sa-, jäävad töötuks äh, ja ühiskond ei äh,, ei leia enam, et nad oleks väärtuslikud töötajad. seega ärgem langegem aga ideoloogiasse, mõnikord on seda näha raportist ja muudatusettepanekutest siin on segi läbi äh, juttu sisserändajatest, töötajatest, ebavõrdsusest, kõik see ei ole eesmärk iseenesest. ja ka, et me tahaks, et ole, et see oleks pisut objektiivsem ja see, ja et see võiks ühendada rohkem erinevaid fraktsioone, selleks esitasime omad muudatusettepanekud, selleks, et keskenduda nendele, mis on reaalsed raskused tööturule jõudmisel. esitasin ka muudatusettepaneku, äh, mida pean väga tähtsaks ja siin on ju juttu mittetöötavatest vanematest, selleks, et võetakse arvesse just nende olukorda ja seda, et neil puuduvad igasugused ähm, garantiid pensioni osas. ei ole normaalne, et inimene on teinud sellise valiku olla kodus, pühenduda perekonnale, kus äh, perekond on just see koht, kus õpitakse elu äh, kogukonnas. ilma, et mõeldaks, kui palju see sisse toob, see, see on see rakuke kus äh, solidaarsus, äh, kus äh, tasuta jagatakse kõiki hüvesid ja see ei pea tingimata eeldama riigi sekkumist. seega ma loodan, et minu muudatusettepanekud võetakse vastu ja et kodanikud liikmesriikides, kes ootavad meilt reaalseid samme ja mitte ideoloogilisi soove. Thank you, madam Franzen, please. suur tänu, proua Franzen aitäh! tänan raportööri ja variraportööri tehtud töö eest, tahaksin rõhutada kahte elementi. kõigepealt seda, kui oluline on välja kujundada eh, tõhus strateegia pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat selleks, et eh, vaesus eh, kaotada ja teiseks Euroopa algatus selleks, et suurendada ja parandada juurdepääsu sotsiaalsetele, sotsiaalsele hoolekandele. Need on kaks olulist punkti siin tähtsas töös. aitäh, kas on veel märkusi? kui mitte, siis tänan. proua raportöör, palun uh,. Thank you, frankly speaking I have uh, nothing to add uh,. Uh aitäh, ausalt öeldes mul midagi lisada ei ole, nagu juba ütlesin, ma arvan, et me leiame eh, kokkuleppe enamuse eh, nende muudatusettepanekute osas loodetavasti õnnestub meil sellist eh, sulgkirjut, eh, segadusse ajavat eh, raportit vältida, nii et ootan koosolekut. Emplis teisel oktoobril toimub meil hääletus. Now according to the time schedule uh... nüüd peaksime tegema väikese pausi kuni poole kümneni, kuna siis algab meil hääletus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 Dear colleagues, it's 9.30. kolleegid, kell on saanud pool kümme ja asume hääletama. hääletame Euroopa Liidu üldeelarvet aastaks kaks tuhat kakskümmend. First we vote for compromise. kõigepealt kompromiss üks. kes on poolt? vastu erapooletuid. vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek number kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, nimeline hääletus. The vote is okei okay,, the card we wait, everybody has. kas kõikidel on hääletuskaardid? kas nüüd on valmis kõik? seega hääletus on alanud. Have you all voted? kas kõik on hääletanud? väga hea ja hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. In favor? Against? Abstentions?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 So the vote is open. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt? okei okay,, who is in favor? kes on poolt? vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on alanud. Have you all voted? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number viiskümmend, kes on poolt? viiskümmend kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nüüd arvamuse projekt muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. Have you all voted? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. Thank you. Thank you. suur tänu nüüd on meil kavas mõttevahetus Empli komisjoni pädevusalasse kuuluvate ametite direktoritega leave a short while for our guests to come. anname külalistele hetke aega, et nad saaksid oma kohad sisse võtta. Thank you. Just a few words to start. paar sõna sissejuhatuseks. nagu me kõik teame, ametid on väga tähtsad tööhõivekomisjoni töö jaoks. tavaliselt saadame kaks delegatsiooni aastas ametitesse, viima-, viimane visiit toimus aastal kaks tuhat kaheksateist. see oli Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuses ja Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiuametis ja Euroopa Koolitusfondis. ma tahaksin tutvustada külalisi, härra Juan Menendez Valdes, kes on Euroopa Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse direktor. tere tulemast. proua Krista Sedlatšek, kes on Euroopa Liidu Tööohutuse ja Töötervishoiuameti direktor tere tulemast, Jürgen Siibel, kes on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktor. tere tulemast. Cesare Onestini, kes on Euroopa Koolitusfondi direktor. ja Jordi Kurell, kes on Euroopa Tööjõuameti tegevdirektor hasn't arrived yet. aga tema ei ole veel kohale jõudnud. So we will start with... alustame siis kõigepealt Euroopa Elu- ja Töötingimuse Parandamise Sihtasutusest ja teil on sõna. Thank you very much. Uh, suur tänu, proua esinaine. on suur privileeg taas esineda EMPLi komisjonis, nüüd uuel ametiajal enamus liikmetest on uued, nagu ma olen aru saanud. nii et, äh, nii et pigem ei tahaks rääkida meie töö üksikasjadest, vaid annaks üldise ülevaate meie tegevusest, sellest, kuidas on teot-, seotud teie tööga. Eurofond on Euroopa Liidu elu- ja töötingimuste parandamise sihtasutus. koos äh, CDFOP-iga oleme kaks vanemat, vanimatest ametitest meid, meid asutati seitsmekümne viiendal aastal ja selgitan lühidalt, mis on meie ülesanne. me oleme see amet, kes äh, annab teadmisi selle kohta, millised võiksid olla paremad äh, sotsiaal- ja tööhõivega seotud poliitikad, nii et väga tihedalt seotud teie tegevusvaldkonnaga. Äh, võrdlusuuringuid viime läbi, see võiks olla teie töös kasulik, kui te üritate töökohti kvara-, kvaliteetsemaks muuta inimeste elukvaliteeti läbi oma töö. meil on kolmeosaline juhtimisskeem, liikmesriigid, ähm, liikmesriigid, valitsused ehk siis äh, sotsiaalministrid, aga ka äh, tööandjate esindajad ja töötajate esindajad. ja on ka sõltumatu ekspert, äh, kelle nimetab Euroopa Parlament oleme tihedat koostööd teinud Empli komisjoniga eelmistel ametiaegadel. ja nagu öeldud, ma ei tahagi hakata üksikasjalikult rääkima meie töökavast, äh, sellega võite tutvuda meie veebilehel ja äh, viimase aasta äh, tulemused on ka aast-, iga-aastaste, e, iga-aastases raportis kirjas, aga räägiksin pigem üldisemalt tööst, mis on seotud ka teie kavaga Äh, Ursula von der Leyen näiteks rääkis majandusest inimeste heaks, see on siis töö, majanduskasvu sotsiaalne aspekt, selle kallal oleme töötanud heaks, näiteks on siin töö, mille oleme teinud töökohtade kvaliteedi osas, mitte ainult töökohtade loomisest ei piisa, aga kvaliteet on tähtis töötajate tervise ja heaolu peale mõeldes. ja kasutame siin meie poolt kogutud andmeid ja oleme selle kallal töötanud, see on mitmemõõtmeline lähenemine, üks osa on palgad, proua von der Leyen rääkis õigusinstrumendist, mis annaks kõikidele töötajatele miinimumpalga, mis tagaks korrektsed elutingimused kõikjal. ja oleme ka teadusuuringuid sellel teemal viimastel aastatel tõesti teinud, igal aastal ajakohastame miinimumpalga andmeid Euroopas me oleme ka äh, kollektiivleppete läbi äh, fikseeritud palkasid uurinud äh,, miinimumsissetulekuid ja loodetavasti on teile selleks abi äh,. Võts-, võtsime vast-, komisjon, võtsite vastu mm, euro, miinimumpalkade pilootprojekti, rääkisite Eurofondi rollist selles, kui komisjon tõesti võtab selle Äh, algat-, teeb selle algatuse ja, ja otsustab osa tööst meile delegeerida. teine näide, sooline võrdõiguslikkus. Ursula von der Leyen äh, rääkis äh, vastavast strateegiast, siduvad meetmed sealhulgas läbipaistvate palkade puhul. oleme raporteid koostanud selles osas, kuidas on vabatahtlikult läbipaistvuse nõudeid rakendatud liikmesriikides on olnud erinevaid strateegiaid, kavatseme seda ka jätkata. et see algatus võiks toetada ka õigusloojaid. see on jätkuks pikaajalisele teadustööle, mis on seotud sooküsimustega meil on väga palju töö ja eraelu tasakaalu puudutavaid raporteid, Euroopa elukvaliteedi ülevaated ja toetasime sotsiaalõiguste samba all olevaid algatusi eelmisel ametiajal, kaasa arvatud direktiiv, mis jõudis töö ja eraelu äh, tasakaalu vanemate ja hooldajate jaoks. meie jaoks äh, naiste madalam osalus tööturul läheb maksma viimaste hinnangute alusel kolmkümmend, nelikümmend miljardit igal aastal. kui meil, kui naisi oleks sama palju kui mehi, see lünk jääks ära. oleme tekkinud ka niitnoortega, kes ei tööta ega õpi. kolmas näide on seotud õiglase üleminekuga kliimaneutraalse majanduse suunas. Euroopa lohe, roheline lepe on kavas selleks, et toetada neid, keda see üleminek puudutab. komisjon osaldas äh, meile pilootprojekti, parlament toetas seda. see on tulepane tootmine Te,. Äh, tegime prognoose, tuginedes Sedefopi poolt välja töötatud mudelile prognoosid aastani kaks tuhat kolmkümmend selles osas, kuidas Pariisi leppemeetmeid äh, rakendatakse. pluss üks koma üks protsenti SKT tõusu tooks see kaasa. null koma viis protsenti kasvaks tööhõive. Äh, loomulikult äh, selle taga on ulatuslik üm-, osadlikud, ulatuslikud ümberkujundused, tööstussektorid kaovad, ümberkujundamine, restruktureerimine on teema, millega oleme palju tegelenud. meil on Euroopa restruktureerimise järelevalve, see on andmebaas selleks, et jälgida olukorda Euroopas. oleme toetanud Euroopa Üleilmastumise Fondi tegevust, ma tean, et tegelete selle teemaga hiljem ja kavatseme seda tööd ka jätkata struktuursed muudatused ei ole seotud mitte ainult üleminekuga madala süsinikusisaldusega majanduse suunas, on ka teised äh, trendid, kaasa arvatud üleilmastumine, üleilmastumise fond, on ka digitaliseerumine. see on valdkond, kus oleme palju tööd teinud ja tulevikus kavatseme seda jätkata. Äh, uued tööhõiveliigid on, äh, on valdkond, millega tegeleme, millised saavad olema positiivsed ja tagajärgsed negatiivsed tagajärjed tööhõivele, platvormimajanduse puhul näiteks, platvormitöötajate puhul. uus, uus komisjoni president äh, ka soovis selles vallas edusamme teha, parandada platvormitöötajate töötingimusi. Need on mõned näited, nagu öeldud. ma ei taha detailselt hakata meie töökava kirjeldama. meil on ka väike brošüür selle kohta, mida saame teie heaks teha kuidas oleme teinud koostööd Euroopa Parlamendiga minevikus. tavalised kuulamised kõigepealt nagu tänanegi teie komisjoni ees, kus tegeleme sisuga rohkem. aga te olete ka soovinud, et me esitaksime teile uuringuid, teavet, mis oleks abiks komisjoni liikmetele teie äh, töös. ja mõnikord tulevad Brüsseli esinduse kolleegid, näiteks minu kolleeg on ka täna siin Nad äh, istuvad teiega siin ruumis ja mõnikord osaleb ta teie komisjoni koosolekutel, nii et kui teil on vaja täiendavat infot, siis väga hea meelega jagame teiega seda. ja meil on ka aruandekohustus Euroopa Parlamendi ees. me peame mm, saama ka kinnituse oma eelarve täitmisele teie käest seega me peame tulemusindikaatorid esitama, peame näitama teile, et me oma tööd teeme nii, nagu meilt seda soovitakse, mõned näited tulemusindikaatoritest näiteks. Äh, kui palju on kasutatud poliitikadokumentides meie andmeid, eelmisel aastal oli neid dokumente üle kahe, kahesaja ja kaheksakümmend kaks nendest olid võtmetähtsusega dokumendid, sest et sellega, nendega on algatatud uusi poliitikaprotsesse, nende hulgas on Euroopa Parlamendi resolutsioone, nagu näiteks soolise võrdõiguslikkuse või Euroopa poolaastaga tegelev või iga-aastase majanduskasvu ülevaade. oleme Euroopa Liidu üritustel osalenud Euroopa Liidu tasandil. eksperdid on osalenud nendel, näiteks mina ise ja oleme jaganud teile vajalikku teavet meiega ühendust saada on väga lihtne, nii et loodetavasti öö, eh, oleme teile ka tulevikus toeks. aitäh, aitäh, et pidasite ajakavast kinni samuti. võib-olla anname kõigepealt siis võimaluse külalistel eh, esineda ja iga, igaühel on kümme minutit ja ja siis seejärel saavad sõna koordinaatorid ja teised meie komisjoni liikmed, kui teile sobib tänan väga. ja nüüd proua Krista Sedlatšek. Thank you very much, madam chair, I am. aitäh, proua esinaine, mul on väga hea meel olla siin ja näha siin ka uusi nägusid, uusi kolleege. loodetavasti saab meil olema viljakas koostöö, nagu meil see on alati olnud Empli komisjoniga ja paljud teist ilmselt äh, saate, äh, saite ka nüüd teada, et meil on Brüsseli esindus nagu kolleegidelgi, nii et saate alati meiega ühendust võtta. alustuseks selgitame pisut, selgitan pisut, mida me teeme, kes me oleme, me oleme väike amet. meil on samuti kolmeosaline struktuur. nagu kolleeg selgitas, see tähendab, et juhatuses on meil esindajad eh, ehk siis sotsiaalpartnerid ja liikmesriigid kõikidest, eh, kõik valitsused kõikidest liikmesriikidest ja meil on ka juhatus, kus me valmistame ette otsuseid ja, ja nüüd esimest korda vastavalt äh, määrusena tuleb meil tööle ka ekspert, kelle, kelle saadate teie, kes hakkab meie juhatuse koosolekutel osalema ja meil on, mul on väga hea meel, et saame sealt ka rohkem sisendit teie poolt. me oleme väike amet, mm, kuuskümmend seitse töötajat Bilbaos, Põhja-Hispaanias, kuid äh, meie eelarvelised vahendid on päris suured, üle viieteistkümne miljoni euro. ja arvestades töötajate arvu, seda on päris palju. aga ma hinnangute alusel teeme ka äh, tublit tööd. sellel slaidil näete ka seda, et me tegelikult oleme võrgustikuna toimiv amet, me teeme koostööd ja koordineerime võrgustikku, mis koosneb äh, kahekümne kaheksast erinevast tööohutuse ametist, võrgustikust liikmesriikides. igas liikmesriigis on kontaktpunkt, kes töötab ameti heaks ja koordineerib meie tegevust. Nad äh, viivad ellu meie tööd liikmesriigi tasandil ja see on unikaalne, sest see annab meile liikmesriikidele väga hea liikmesriikidega väga hea kontakti, saame ka tagasisidet ja saame koostööd teha selleks, et äh, meie raporteid äh, tööohutuse kohta levitada. koordineerime ka ettevõtete võrgustikku, mis on seotud meie töötervise kampaaniaga. oleme otseühenduses ettevõtetega selleks, et ka nendelt sisendit saada. Neie on meie saadikuteks ja ka sotsiaalpartnerid on tähtsad meie jaoks ettevõtetes. ehk siis väga tähtis see kontaktpunktide võrgustik ka teile arvatavasti on väga oluline, kes on need inimesed, kes need ministeeriumites istuvad liikmesriikides või tööinspektsioonis räägiksin mõningatest väljakutsetest meie ees ka. mitte ainult töö, ohutus ja töötervis, vaid, vaid muud aspektid ka, mis mõjutavad töötervist ja ohutust. meil on kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi, see on arusaadav liikmesriikides. ja see on ka väga hea, et meil on Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervise strateegia selleks, et Euroopa Liit Äh, seaks teatud prioriteedid. demograafilised muutused on tähtsad. Ähm, äh, Euroopa vananeb, vanemate inimeste osakaal tööjõu hulgas äh, kasvab, mida see tähendab tööohutuse ja töötervishoiu jaoks. me peame parandama standardeid, peame parandama töötingimusi vastasel korral vanemad töötajad ei saa enam töötada kuuekümne seitsme aastani või isegi Põhjamaades seitsmekümnenda eluaastani see tähendab, et tööohutus ja töötervishoid on äärmiselt tähtis äh, selleks, et töötajad oleksid hea tervise juures ja saaksid ohutult töötada ja mikro- ja väikeettevõtted oleks järgmine oluline sihtrühm meie jaoks. Nende struktuur on, äh, on eriline, vajavad abi. digitaliseerimine, üks äh, ja, lähiaastate prioriteete saab see olema, tulen selle juurde tagasi, ning uued ohud. meil on erimetoodika prognooside osas me üritame stsenaariume välja töötada tuleviku jaoks, mõeldes uutele ohtudele ja, ja kutsehaigustele mõeldes. ja ma selgitan ka nüüd, miks on nii tähtis äh, tööohutust ja tervishoidu parandada. üle vii-, saja viiekümne tuhande tööõnnetuse leiab igal aastal, mis lõpevad surmaga aset. üheksakümmend protsenti nendest, eh, nendest eh, surmajuhtumitest ei ole mitte seotud õnnetustega, vaid haigustega. ja kulud on tohutud. Nende haiguste ja õnnetuste eh, maksumus Euroopas on nelisada seitsekümmend kuus miljardit kolm protsenti SKT-st keskmiselt ja see oleks välditav ja seda me saame ära hoida, äh, tagades äh, tööohutuse ja töötervise nõuetest kinnipidamise. Äh, surmaga seotud, tööga seotud surmajuhtumid vähemalt viiskümmend protsenti on vähi, vähisurmad, mitte ainult kantserogeenid, aga ka röntgenkiirgus. igal juhul on see suur mure, küsimus. ja mida me teeme? tuleksin selle juurde, me rääkisime väljakutsetest, aga ähm, koos juhatusega, äh, koos komisjoni, parlamendiga, teiste partnerite, sidusrühmadega, mida me siis teeme, mis on meie mitmeaastane strateegiline programm. seda nüüd pikendati aastani kaks tuhat kakskümmend kolm ja mainiksin ainult mõnda aspekti. me toetame faktidepõhist poliitikat, tõenduspõhist poliitikat, ehk siis me teostame järelevalvet ähm, kesk- ja pikaajaliselt. näiteks üks ülevaade ettevõtete äh, kohta, kus me räägime uutest ohtudest. kolmkümmend neli riiki osaleb, ettevõtted Äh, mis on kõikvõimaliku suurusega, ka suured ja väikesed. et, äh, et mõista paremini ettevõtete vajadusi. meil on EOSHA infosüsteem samuti, kus me kogume andmeid liikmesriikidelt ja teilt ja, ja siis äh, selgitame, milline olukord liikmesriikides uus äh, vähiriskifaktorite ülevaade, see on uus äh, pilootprojekt. esimest korda Euroopas tahaksime äh, rääkida mitte juba tuntud infost kantserogeenide kohta, aga ka rääkides kombinatsiooni, aga rääkida kombinatsioonidest, erinevate ainete kombinatsioonidest ettevõtetes. ja vigastuste ja haiguste maksumus e, ühiskonnale on üks meie tegevusvaldkond. E, digitaliseerimine mm, lihaskonna ja luustiku haigused, psühhosotsiaalsed riskid, e, nõuetele vastavuse toetamine, kuidas toetada meie nõuete täitmist ettevõtete tasandil, mikroettevõtetes, väikeettevõtetes nüüd aga teine osa, kuidas me toetame praktiliselt ettevõtteid, sotsiaalpartnereid. siin on meil kaks peamist tegevusvaldkonda. suurim tööohutuse tervisekampaania äh, kaks ja kolm aastat äh, kestis, on see kesk, kestnud juba, oleme tegelenud ohtlike ainetega, teised on lihase ja lustikuhaigused ja ka digitaliseerimine kõik liikmesriigid osalevad, äh, info on kõikides keeltes. ja teine väga praktiline instrument või abivahend mikro- ja väikestele ettevõtetele, aga ka suurematele, on OIRA äh, veebi riskihindamisvahend, mida on lihtne kasutada, äh, mis on tasuta. tegemist on VKE-de suunatud töövahendiga, kontrollnimekirjaga, kus on väga lihtne neil endil riske hinnata ja otsustada, milliseid samme tuleks astuda. see on lühike ülevaade meie tegevusest ja nagu öeldud, külastage palun meie veebilehte, see on praktiliselt kõikides keeltes, väga palju materjali. ja Brenda Bryan on meie esindaja Brüsselis. tänan tähelepanu eest. Thank you Now the floor goes to Mr Jürgen Siebel, the head of aitäh, järgmisena saab sõna Jürgen Siibel, CDFOP-i juht. aitäh, proua esinaine, minu jaoks on öö, esimest korda öö, siin seda koda külastada, ühinesin CDFOP-iga alles esimesel septembril, see on minu esimene ettekanne siis. CDFOP, nagu kolleegid juba ütlesid, on üks vanimaid ameteid, me alustasime tööd tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal ning me toetame äh, kutseharidus- äh, ja koolitussüsteeme, äh, edendame Kopenhaageni protsessi, me oleme aidanud kujundada umbes kahte tuhandet projekti läbi selle Euroopa kaks tuhat kakskümmend tegevuskava ning jälgime ka edusamme selles valdkonnas. kahe tuhande seitsmendast aastast alates oleme ka äh, toetanud rohkem äh, äh, poliitilist poolt sellel aastal. jõustus ka meie alusmäärus uuesti ning me oleme nüüd läinud oma tegevuses kaugemale ka kutsehariduse toetamisest me räägime siin ju tööturust ning oskuste analüüsist ning kvalifikatsiooni analüüsist. siin slaidil võib ka näha seda, mida ma just ütlesin. mis puudutab uut alusmäärust, mida ma mainisin, siis siin on ka meie äh, tegevuse eesmärgid kirjas. nagu öeldud, me oleme kvantitatiivse ja kvalitatiivse poliitanalüüsi keskus äh, nii noorte kui täiskasvanute jaoks ning analüüsime siis oskusi ja kvalifikatsioone samuti. meie analüüs äh, praeguse ja tulevase olukorra kohta töökohtade ja oskuste kooskõla üle äh, aitavad poliitikutel tulevasi meetmeid välja töötada. me oleme aidanud üles välja töötada ka läbipaistvusinstrumente, mis puudutavad äh, õppeprotsessi tulemuste analüüsi ning samuti oleme aidanud läbi nende instrumentide reformida üle Euroopa Liidu haridussüsteeme ning parandada äh, kutsehariduse mõistmist seega me oleme vahendaja hariduse ja koolituse ning tööturu vahel. ükski teine Euroopa Liidu organisatsioon sellega ei tegele. nüüd tutvustaksin meie töö prioriteete. Sedefopil on mitmeaastane töökava, mis põhineb meie nägemusel, väärtustel ning mitmeaastastel eesmärkidel, mis meile on püstitatud ning meil on kolm peamist äh, tegevus, äh, strateegilist tegevusvaldkonda, mida ma nüüd tutvustan. Äh, kutseharidussüsteemi kujundamine. me jälgime progressi Euroopa prioriteetide saavutamisel, näiteks Riiga, Riia järelduste saavutamisel, uurime, mis toimub riiklikul tasandil me oleme ka võrgustik äh, kutsehariduse kogemuste vahetamisel. me üritame mõista ka minevikku ning selle põhjal ennustada tulevikku. me esitame oma infot läbi raportite, aga nüüd üritame seda teha rohkem läbi äh, veebipõhiste instrumentide. näiteks meil on see liikuvustabel töötajate kohta, mis puudutab meie äh, pädevusi, siis korraldame ka töötubasid poliitikakujundajatega, näiteks digitaalne kirjaoskus, alane töötuba, mis toimus meil eelmisel nädalal just Thessalonikis. ning siis öö, anname ka erinevaid öö, abistavaid instrumente, nagu näiteks öö, meie kvalifikatsioonide võrgustik mille põhjal saame teha soovitusi. teine oluline tegevus öö, valdkond on kutseharidussüsteemide ana-, analüüs. me tegeleme ku-, kutseharidussüsteemi öö, öö, edendamise ja propageerimisega, töötame finants- ja mittefinantsmotiva-, konventsiooniga ühinemaks, kutseharidussüsteemiga, uurime, millistel inimrühmadel on vaja rohkem toetust, et nad integreeruks tööturuga, eelkõige puudutab see loomulikult madala kvalifikatsiooniga ning koolist välja kukkunud inimesi. toetame ka praktikandi eh, kohti eh, ning aitame jagada kogemusi riikide vahel. toetame koolitajate ja õpetajate Eh, edasist koolitust ning mis kõige tähtsam, CDFOP üritab mõista ka, mida kodanikud arvavad elukestvast õppest ning kutseõppest. üks peamisi rühmi, mis otsustab, kas kutseharidus on vastuvõetav ning võrdne, teistega võrdne haridusvaldkond, on ju vanemad, lapsevanemad. ka nende poole tuleb pöörduda. ning siis eh, kutsehariduse eh, tutvustamine on meie kolmas prioriteet. me uurime siin tööturgude olukorda ning seda, kuidas uut tüüpi töökohtadele üle minna. me öö, eh, prognoosime, milliseid töökohti on tulevikus vaja, vaatame, millised on peamised trendid Euroopa Liidus ning liikmesriikides. analüüsime ka Äh, nõudmise ja pakkumise ebakõla, äh, oskuste ebakõla, kasutame, äh, uurime ka metaandmeid, et teada saada, milliseid töökohti, milliseid oskuseid tööandjad vajavad. üritame siis oma teadmisi, olemasolevaid teadmisi kasutada, et analüüsimine muutuks lihtsamaks mis puudutab oskuste juhtimist, siis oleme läbi viinud neli riiklikku analüüsi alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, need on kõik valmimas ning toimub ka konve-, äh, ning see töö jätkub ka kahe tuhande kahekümnendal aastal. siis Euroopa ettevõtete analüüs, mida me tegime koos Eurofondiga, selle üle ma olen väga uhke, ühendasime jõud ning meil toimub ka teine Euroopa oskuste ja töökohtade analüüs, äh, esimene toimus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. ning sealt me saame vajalikud andmed, et äh, analüüsida Euroopa oskusi ja töö, oskuste ja töökohtade olukorda nii tööandja kui töövõtja perspektiivist. Nende kolme strateegilise öö, äh, eesmärgi öö, kõrval me ka anname teada oma töö tulemustest, ma ei pane seda siia slaidile üles, aga loomulikult me avaldame brošüürides ja mujalgi oma töö tulemusi, igaüks, kes on huvitatud, saab sealt infot, mul on ka siin see mälupulk, mul on neid paar tükki, kui te soovite, siis ma võin need teile laiali jagada. nagu ma mainisin, siis kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on kõige kuumem teema see äh, veebivabade töökoht, töökohtade analüüs, meil on ka tööturu analüüsi indeks, praktikakohtade analüüs ja nii edasi. järgmisel aastal on meil plaanis ka uurida erinevaid vettsüsteeme liikmesriikides ning ka Norras ja Islandis ning teeme seda läbi veebiinstrumendi. nüüd eelviimane slaid, mul on vist veel natuke aega natuke statistikat. ma ei lasku siin üksikasjadesse. aga need slaidid on teile ka laiali jagatud, seal näete natukene, millega me tegeleme ning nüüd meie viimane slaid, mida me kavatseme teha tulevikus äh, haridus, äh, kutseharidus ning koolitussüsteemid Euroopas muutuvad, me soovime õppida minevikust, kogemustest et parandada oma mõistmist äh, selle kohta, mida meie otsused tähendavad tuleviku jaoks. me ei ürita ennustada tulevikku, aga me soovime tagada vähemalt seda, et poliitikutel oleks võimalik informeeritult otsuseid vastu võtta. me näeme siin ette kolme stsenaariumit, esimene on pluralistlik stsenaarium vetile ehk siis, et see muutub kõigi jaoks standardseks äh, haridussüsteemi osaks, ehk siis, et kutsehariduse ning koolituselemendid äh, oleks kaasatud ka kõrgharidussüsteemi, see oleks siis see kõrgem vett, äh, kolmas oleks siis eraldi vett, mis on ka, mis oleks eraldiseisev siis, ning kolmas on öö, eriotstarbeline VET-süsteem, millega tegeletakse siis erinevate rühmade kaasamisega tööturule. suur tänu tähelepanu eest, ootan teie küsimusi. aitäh! järgmisena härra Cesare Onestini, Euroopa Koolitusfondi juht ETF. aitäh, proua esinaine, väga meeldiv on siin teie komisjonis tagasi olla ja tutvustada teile viimaseid arenguid meie fondis, fondi töös. Teile, kes te ei tunne meid, tutvustan ma meie mandaati ning siis räägin meie tööst. ETF on amet, mille mandaat on töötada riikidega väljaspool Euroopa Liitu, toetamaks haridus- ja koolitusreforme nendes riikides ning oskuste arengut riikides, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed. meie ametil on, amet keskendub eelkõige meie naabrus ning äh, liituvatele riikidele, siin on äh, erinevates värvides meie partnerriigid välja toodud. see, kuidas me töötame koos riikidega, sõltub vägagi äh, sellest, millised on selle riigi suhted Euroopa Liiduga meil on erinevat tüüpi koostöö siis, meil on riigid, e-, tihedam koostöö on riikidega, kes soovivad liituda Euroopa Liiduga ning nagu te näete, siin on ka väga erineva majandusliku arengutasemega riike. siin on nii palju erinevaid riike, et nad on Põhja-Aafrikast Lähis-Idani, idapartnerlusest Kesk-Aasiani ning nende kõigiga tuleb ju töötada äh, erineval moel. nüüd natuke statistikat. me asume Torinos, Itaalias, meil on umbes sada kakskümmend üheksa töötajat ning praegusel hetkel tegeleme kahekümne üheksa riigiga. jagasime teiega natuke oma äh, töökogemusi kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast, ma tahaksin tänada teie komisjoni liikmeid, kes eelmise aasta novembris meil külas käisid, väga meeldiv oli äh, härra Kaasa ja proua Radevitšiga näiteks suhelda. me ootame teid äh, jällegi külla. eelkõige neid inimesi, kes äh, on erinevate delegatsioonide liikmed äh, siin Euroopa Parlamendis, nende riikide delegatsioonides siis, millega ka meie tegeleme. kui vaadata eelmist aastat, siis keskenduksin ühele aspektile. nimelt uurime, kuidas avalik sektor suudab hakkama saada uute oskustele ülemineku protsessiga, kuidas viiakse läbi reforme haridus- ja koolitussüsteemis, võttes arvesse uusi vajadusi tööturul. ning tuleb arvesse võtta ka erinevate tööturgude arengutaset. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal saame kahekümne viie aastaseks, meeldiv sünnipäev on aga me soovime seda tähistada, vaadates tulevikku, mitte minevikku. ootame teidki kahekümne esimesel novembril väikesele kokkusaamisele siin Euroopa Parlamendis, kus on ka meie äh, haldusnõukogu kohal. ning seal räägime ka natukene meie fondi tulevikustrateegiast. see tulevikustrateegia nimi on siis strateegia kaks tuhat kakskümmend seitse, see on kooskõlas järgmise finantsperspektiiviga ning suur osa eelmisest aastast arendasime seda uut strateegiat välja. vaatasime, mida ütlevad meile välisanalüütikud, mida meie partnerriigid soovivad meilt ning mida on teinud liikmesriigid öö, tööhõive peadirektoraadi juhtimisel, mis juhib ka meie öö, nõukogu tööd. samuti kolm sõltumatut eksperti, mille, kelle määras öö, parlament tööle, ait-, töötasid meie nõukogus. nüüd paari minuti jooksul tutvustan teile seda strateegiat alustasime standardsest analüüsist, uurisime, mis põhjustab muutusi öö, oskuste ja hariduse valdkonnas. meie mandaadis on kirjas, et inimkapitali ja oskuste arendamine on järjest tähtsam kõikides Euroopa Liidu programmides, meie partnerriikides, nii poliitiliselt kui ka finantsabi mõttes. me näeme, et haridus- ja kutseharidussüsteemid on suuresti muutumas haridus ja koolitus on rohkem kooskõlas, leitakse uusi haridusteid ning ollakse avatud uutele õppimismeetoditele. ning selle kõige aluseks on see, et keskendutakse rohkem elukestvale õppele. võtsime seda arvesse ning meie uus strateegia, mille me nõukogu ennem suve just vastu võttis tegeleb ka inimkapitali arenguga eelkõige, ehk siis oskused, kutseharidus peaks olema selle südames, aga me vaatame seda kõike laiemalt. millised on tööturupoliitikad, kuidas erinevates olukordades tegutsetakse ning vaatame ka elukestva õppe lähenemisi kuidas oskuste omandamine algõppest jõuaks elukestvasse õppesse ning millised on Euroopa riikide kogemused siin. ning kuidas seda saaks üle kanda meie partnerriikidesse. ning seeläbi kogume me selle info kokku ning seda infot saavad siis Euroopa poliitikud ja praktikud kasutada me oleme väga valmis oma kogemusi teie kõigiga jagama, kui te olete huvitatud sellisest koostööst meie partnerriikidega. me soovime oma kogemusi jagada rohkem läbi strateegilise partnerluse oma võtmepartneritega, näiteks UNESCO raames, aga ka rahvusvahelise tööorganisatsiooni raames, nemad on meie olulised partnerid ning soovime arvesse võtta iga riigi spetsiifilisi vajadusi oma äh, tööprogrammides Euroopa Liidus. siin näeme me kolme suurt töövaldkonda, mille võib kokku võtta järgmiselt äh, oskuste relevantsus ning äh, prognoos töötame koos Sedefopiga Thessalonikis, äh, kelle direktori juttude ka just kuulsite, on erinevaid metodoloogiaid, mis meil on ühised, seega üritame jagada ka infot omavahel ja võimalikult tihedat koostööd teha nendega. siis öö, äh, oskuste arendamine ja valideerimine partnerriikides. kuidas seda toetada ning siis lõpuks äh, analüüs, äh, tulemuse analüüs äh, igas riigis. lõpetaksin nüüd suur tänu tähelepanu eest. Last but not least. suur tänu selle esitluse eest ja viimaks, aga mitte vähem tähtsana, härra Jordi Kurel. Euroopa Tööjõuamet, uus perekonnaliige, palun. suur aitäh ja aitäh, tõepoolest, mina olen siin justkui uus kuna Euroopa Tööjõuamet on uus, nagu paljud teist teavad, kuna te osalesite selle ameti ülesehitamises. alles juulis sellel aastal eh, määrus vastu võeti ja ma tunnen, et võrreldes oma kolleegidega ei ole mina siis tegelik ametnikke. direktoril on ainult ajutine direktor, praegu veel ELAK või Tööjõuametit füüsiliselt veel ei ole. nii et meie aitamegi luua ja üles ehitada seda uut ametit, nii et äh, mõnede kolleegidega, kes ka täna siin kohal on, teeme me selleks kõvasti tööd. ja nagu teisedki, selgitan ka mina lühidalt seda, mis meie ameti tööülesanded on, mida me üritame saavutada, aga üldiselt on mul raskem meie tegevustest rääkida, kuna alles kolmekümne esimesel juulil äh, loodi see amet. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tegi president Juncker ettepaneku selline amet äh, luua ja ma arvan, et eh, rekordilise ajaga parlament ja nõukogu nõustusid eh, ja kiitsid selle määruse heaks enne eelmise parlamendi ametiaja lõppu. ma arvan, et see on üsna edukas ja raportöör, toona selle ettepaneku raportöör, oli väga konstruktiivne ja ma arvan, et koos Rumeeniaga, eesistujariigiga toona, tänu neile me praegu nii kiiresti edasi liikusimegi. nüüd, kui me vaatame arve, siis me näeme, et seitseteist, seitseteist miljonit Euroopa Liidu kodanikke teeniks selline amet, kus nad, kes elavad ja töötavad mujal kui oma, oma päritoluriigis meil on palju lähetatud töötajaid Euroopa Liidus, nii et nende jaoks on samuti see amet väga oluline. miks sooviti selline amet üldse luua? komisjon tegi ettepaneku ja loomulikult eh, parlament ja nõukogu samuti reageerisid sellele. Nad leidsid, et on probleeme, millega tuleb Euroopas tegeleda. ja lähtepunktiks oli see, et et õigusaktid olid kõik ajakohased. nagu te teate, komisjon ja ka parlament ja nõukogu juba ajakohastasid teatavaid õigusakte seoses eh, töötajate liikumisega ja töötajate lähetamisega ja oluline on praegu see, kuidas neid eh, ettekirjutusi ka rakendada ja jõustada. ja milline on piiriülene olukord loomulikult eh, liikmesriikide tasandil samuti, aga aga kui liikmesriigid peavad tegema koostööd piiriüleselt just, siis saab selline amet suureks abiks olla. ja see oligi esimene eesmärk, nende õiguste ja nende, eh, selle õiguse jõustamine. siis tuleks aidata vastavaid ameteid liikmesriikides. loomulikult Euroopa Liidu tasandil juba on teatavad toetavad asutused, aga sellest ei piisanud, me leidsime, et oleks vaja veelgi sellist töö, koostööd arendada. siis kolmas väljakutse käsitles teavet, teavet töötajatele, teavet ettevõtetele, kes tegutsevad piiriüleselt ja loomulikult on väga palju teavet igal pool Euroopas, aga probleem seisneb selles, et tihtipeale on see teave killustunud, sellele on, seda on äh, raske äh, saada. nii et selles võiks olla, teavitamises võiks olla samuti meie lisaväärtus ja veel üks probleem oligi killustatuse probleem äh, seoses töötajate liikumise küsimusega üldiselt, nii et osad liikmesriigid olid eksperdid töötajate lähetamises, aga mitte sotsiaalkindlu-, kindlustatuses ja vastupidi näiteks. nii et me leidsimegi, et selline ühtne amet Euroopa Liidu tasandil tooks kokku kõik need oskusteadmised ja kogu selle teabe töötajate liikuvuse ja töötajate lähetamise kohta ja sellise ameti loomine oleks oluline ja sellepärast parlament ja nõukogu toetasid komisjoni ettepanekud, meil on neli peamist eesmärki, esiteks, ja see ei ole üllatuslik, on teenustele ja teadmistele juurdepääsu lihtsustada, teiseks, liikmesriikide ametiasutuste koostöö tugevdamine ja kolmas, mis äh, osutub üsna, see on osutunud üsna keeruliseks ja mis näitab tõesti, kui keeruline olukord on, on liikmesriikide ametiasutuste vahel tülide lahendamine ja loomulikult ka koostöö edendamine. nii et need olid need neli eesmärki. ja nende alusel tegutsetakse. meil on erinevad ülesanded, mis ametile on äh, antud. esiteks teabe levitamine, nii et see või siis liikmesriikide ametiasutuste toetamine ja seda tehakse kõikides valdkondades, mis on seotud liikuvusega ja sellel tasandil tehakse koostööd ka digitaalse ühtse, ühtse digitaalpunkti osas ja ka võrgustiku osas, mis ühendab erinevatest liiki, liikmesriikidest ametiasutusi. siis koostöö ametiasutuste vahel, ehk siis mitte ainult avalikkuse teavitamine, vaid liikmesriikide ametiasutuste vahel teabe vahetamine. ja ma ütleksin, et võrreldes teiste ametitega, mis tegelevad sotsiaalvaldkonnas ja töövaldkonnas, ma ütleksin, et meie riiklikud kontaktinimesed, kontaktametnikud on siin, kes teevad peamise osa tööst ära Need on eh, töötajad, kes on lähetatud meil liikmesriikidest ja nemad suhtlevad omavahel. Nemad on selleks kontaktpunktiks eh, ameti ja oma liikmesriigi vahel. Need eh, kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa isikut, kontaktametnikud suhtlevad üksteisega igapäevaselt ja kui liikmesriikide ametiasutuste vahel kui me saame liikmesriikide ametiasutustega niimoodi otse suhelda, siis muudab see ka lihtsamaks meie tööd, nii et see on üks oluline osa sellest uuest ametist. siis meie kolmas ülesanne on äh, inspektsioonide koordineerimine ja toetamine me näeme praegu, et tööinspektsioone ei ole võimalik ühes liikmesriigis läbi viia ainult, kuna piiriülene element on paljude ettevõtete ja tööde puhul või siis tehakse kõiki, eh, siis kuidas teha seda kõike koordineeritult eh, või siis kooskõlas samaaegselt. siis veel üks meie ülesanne, mis on võib-olla sarnasem meie tavapäraste ametite ülesannetega, kes täna siin kohal on, on analüüsi ja riski hindamise korraldamine töötajate liikuvuse alal siis eh, suutlikkuse suurendamine liikmesriikide ametiasutustes, näiteks töötajate väljaõpe ja rahvusvahelises valdkonnas koostöö parem tegemine, eh, siis kuues eesmärk on Euroopa platvormi loomine selleks, et deklareerimata töö küsimusega tegeleda see toimis juba varem üsna edukalt ja see platvorm integreeritaksegi Tööjõuametisse ja viimaks, nagu ma juba ütlesin, üks olulisi elemente on ühtlustada ja tugevdada neid erinevaid mehhanisme erinevate ametiasutuste vahel sellisel juhul, kui mingid tülid tekivad. nii et sellised on meie meie ülesanded, see kõik on üsna selge, me katame kõiki liikuvusega seotud ja vaba liikuvusega seotud eh, valdkondi, eh, olgu selleks töötajate lähetamine või muu. aga eriti keskendume me, eh, eriti eriline olukord on seoses maanteetranspordiga, kuna see on väga liikuv valdkond selles mõttes, et see käsitleb äh, suurt liikuvust. nii et rahvusvaheline maanteetransport on seal eri, erilise tähelepanu all. loomulikult midagi vaakumis ei toimi. meil on tihe koostöö äh, selle platvormiga, kus tegeldakse deklareerimata tööga, erinevate võrgustikega ja loomulikult eh, integreeritakse sinna ka kõik need erinevad eh, ekspertüksused, eh, ekspertasutused seoses või mis tegelevad praegu töötajate liikuvusega. ja niimoodi edendamegi me selles valdkonnas erinevate vahendite tõhusust loomulikult peame koostööd tegema ka teiste Euroopa Liidu asutuste, ametite ja algatustega, loomulikult nendega, kes siin täna kohal on, aga teeme koostööd ka Eurojusti ja Europoliga. kui me räägime riiklikest inspektsioonidest, siis võime kokku puutuda selliste valdkonnaga, mis seonduvad ka Eurojusti ja Europoli tegevusvaldkondadega. nii et meie juhtimisstruktuur kõigepealt on meil tegevdirektor ja tegevdirektori, tegeliku tegevdirektori eh, otsimine algabki eh, kohe. siis on meil haldusnõukogu, eh, kes tegeleb suuniste andmisega ametile ja liikmesriigid olenevalt siis liikmesriigist saadavad sinna esindajad, meil on esindaja komisjonist ja ka parlamendist ja samuti tööstusest, nii eh, tööandjate kui ka töötajate poole pealt. ja loomulikult ei piirdu me ainult eh, Euroopa Liidu liikmesriikidega, me tegeleme ka eh, selliste riikidega nagu Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. lisaks sellisele suunist, suuniseid andvale haldusnõukogule on meil ka sidusrühmade äh, grupp, kus tegeleme sotsiaalpartneritega, kellel on nõuandev roll ja oma arvamusi esitatakse seal iga kord, kui juhatus peab vastu võtma olulisi otsuseid. nii et sellist eh, sidusrühmade poole alati pöördutakse samuti nende arvamuse saamiseks. siis praegu on määrusega kehtestatud eh, algatamisaeg, selle Tööameti loomisaeg, see on viis aastat ja Tööjõuamet alustab te nende tegevustega, millega praegu näiteks tegeleb juba komisjon, deklareerimata töö, eh, platvorm, nagu juba mainisin, ja nii edasi. amet värbab töötajaid selle aja jooksul eh, ja tahame loomulikult tagada seda, et eh, töö sujub jätkuvalt sama hästi, me ei taha takistada juba olemasolevate üksuste tööd selleks, et mingeid, mingeid takistusi seal töös ei toimuks. nii et selle viieaastase perioodi lõpuks, kui Tööjõuamet on täielikult eh, töövalmis, on meil umbes eh, sada nelikümmend töötajat ja meie eelarve on viiskümmend miljonit loomulikult eh, sel aastal on meil ainult, eh, alguses on meil väga vähesed ülesanded, kaks koma üks miljonit on meie selle aasta eelarve, nii et te näete, et seal eelarve suureneb. et kus, milline on meie praegune olukord, nagu ma ütlesin, komisjon teeb praegu aktiivselt tööd selleks, et toetada selle ameti loomist, praegu algatasime juba värbamisperioodi üritame aasta lõpuks saada, jõuda kahekümne töötajani ja siis kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kuuskümmend töötajat, nii et meil on ambitsioonikad eesmärgid, nagu te näete. esimene haldusnõukogu või juhatuse koosolek toimub järgmisel kuul, kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal oktoobril. ja seal kohtuvad kõik Eh, liikmesriikide amet, eh, liikmesriikide töötajate, ametite esindajad ja seal arutame eh, seda, kuidas me hakkame edasi toimima, võtame kodukorra vastu ja nii edasi ja kaks peamist ülesannet on kõigepealt esiteks, võtame vastu ja kinnitame siis töökuulutuse selleks, et leida peadirektor, selleks et sellega võimalikult kiiresti ühele poole saada ja arutame kahe tuhande kahekümnenda aasta töökava. viitasin meie seitsmele erinevale ülesandele ja ongi ja selge, et kohe algusest peale me kõikide nende seitsme ülesandega kohe ei tegele, nii et teeme strateegilised otsused selle kohta, mis on meie prioriteedid nende seitsme eesmärgi või seitsme ülesande hulgast, millega on kõige olulisem kohe tööd alustada kahe tuhande kahekümnendal aastal. loomulikult mina ajutise direktorina ei saa eh, siin ennustada, milline eh, otsus saab olema, seda arutatakse avalikult eh, oktoobris. ja haldusnõukogu kohtub ka detsembri alguses selleks, et oleks võimalik otsus vastu võtta ja näidata ja otsustada, kus järgmisel, kust järgmisel aastal alustatakse. Need olid peamised punktid. loomulikult te teate, et Bratislavas saab olema peakontor ja teeme Slovakkia ametiasutustega tihedat koostööd selleks, et aidata neil tagada, et hoone, mis on juba olemas, et neil oleksid kõik ruumid valmis selleks, et töötajad, kes värvatakse, Eh, saaksid võimalikult kiiresti Bratislavas tööd alustada. nii et kokkuvõtteks võiksingi öelda, et me teame, et Euroopa Tööjõuameti loomine eh, on selline, mille osas paljudel on suured ootused, eh, mitte ainult lahkuva komisjoni jaoks samuti, vaid ka uue komisjoni jaoks on see valinik uus president von der Leyen kaasas hästi toimiva tööjõuameti eh, samuti oma seisukohtades. on oluline alustada praegu kohe eh, õigesti, et me saame strateegilised suunised eh, nõukogult, liikmesriikidelt ja kõigilt muult, muudelt, selleks et saaksime kohe hakata tööd tegema, selleks et selle uue projektiga alustada, aitäh! aitäh! Eh, lubasime teil rääkida nii kaua ainult sellepärast, et te olete minu kodulinnas Bratislavas, eh, hakkate te toim-, hakkate te töötama. aga ma vabandan, ma unustasin eh, taimerit, taimerit siis uuesti seda alustada, tegelikult oli see loomulikult viisteist minutit, mitte kakskümmend viis minutit. nüüd aga esimene küsimuste voor, koordinaatorid kõigepealt, härra Ratke, palun <clears throat> ja, vielen Dank, Frau äh, Vorsitzende, möchte mich erstmal bei aitäh, proua esinaine, äh, suur tänu kõigile ettekandjatele ning teie öö, äh, väga hea töö eest, mis ei too kasu mitte ainult meile, vaid eelkõige töötajatele ja ettevõtetele. tahaksin teid väga tänada, esinaine juba ütles, et meil on väga palju uusi saadikuid siin komisjonis nüüd ning eelkõige uutele saadikutele oli ka väga oluline äh, sellist infot saada otsesest allikast. jah, praegusel hetkel on meil, meil veel selline uudsuse võlu, seetõttu on väga hea, et te siia täna tulite. ma tahaksin rääkida kahest konkreetsest asjast. härra Siibel rääkis, et rääkis hariduse võrdsusest võrdsusest haridusest, see on minu jaoks väga tähtis, ma näen ka siin mitmeid probleeme, meil on öö, mitmeid regioone, kus koolitus ei, koolitusele ei pöörata tähelepanu üldse, lihtsalt õpitakse natukene töö käigus. kriisiolukorras on mu-, muudab see olukorra väga tõsiseks, kui e, inimesel ei ole mingisugust formaalset haridust, sest nemad on esimesed kaotajad. ning teiseks, minu kodumaal Saksamaal Äh, peetakse kutse, kutseõpet äh, selliseks äh, nende inimeste jaoks, kes midagi muud ei oska. viimane kutseharidusega tuntud poliitik oli Vern Wenninger vist ning praegusel hetkel on olukord hoopis teistsugune, seega minul on konkreetne küsimus, mida te soovite teha, et seda olukorda muuta ning Elenile eh, soovin öelda, et te soovite reegleid muuta, aga eh, eh, ka töötajate lähetamise puhul on ju riike, kus reeglitest kinni ei peeta. näiteks Belgia ja Austria puhul öö, otsustas ka tegi Euroopa Kohus otsuse ning seda lihtsalt äh, ignoreeritakse. mind huvitab, äh, mida teie isiklikult äh, arvate, ELA võiks teha selle vastu, et vähendada liigset bürokraatiat, tagamaks, et vä-, välditakse selliseid kuritarvitusi, mida me kõik ju soovime ning et ettevõtted ei kannataks liiga palju bürokraatia all. proua Pihhov suur tänu ja suur tänu kõikidele nende esitluste eest, ma arvan, et eriti kuna meil on eh, siin kuuskümmend protsenti uusi saadikuid, on huvitav näha, millised on teie prioriteedid ja tuletada kõigile meelde, et parlament oli siin keskse tähtsusega mitme, nende mitmete puhul nendest ametitest, nende loomisel just ja ma arvan, et teie olete kindlasti äh, muutustele alusepanijad äh, digitaliseerumise valdkonnas, rändes, äh, demokraatia edendamises, kliimaküsimused ja mulle pakub huvi see, milline on teie põhiline prioriteet sotsiaalse samba rakendamisel just seoses meie muutustele alusepanijate programmiga ja ma arvan, et kuulsin, kuulasin väga suure huviga Tööjõuameti esitlust. Teie olete see uus amet. Teie töö on väga oluline. kuna, kui me tahame tagada vaba liikumise ka tulevikus, siis on meil vaja paremini koordineerida, aga ka paremini kontrolli tagada ja minu küsimus olekski see, et üks peamisi probleeme millega president Juncker tegeles, oli see, et tuleks tagada võrdne tasu võrdse töö eest samadel ametikohtadel ja kuidas teie oma prioriteetides selle küsimusega tegelete, aitäh! For Renew Europe, Mr. Renew Europe, palun. härra Pislaru. suur tänu selle eest, et tutvustasite meile oma tööd ja tulevasi tegevusi ja saavutusi. tihti korrata seda, kui olulised on kolm peamist punkti teie töös. esiteks see, et teie annate meile aluse tõenduspõhise poliitika kujundamise edendamiseks. teiseks demograafilised muutused, digitaliseerimine, neljas tööstusrevolutsioon, rändega seonduvad küsimused ja nii edasi. Te tegelete kõigi nende punktidega. ja meie koja jaoks on oluline ka see, et me kodanikele keskenduksime. kõigepealt keskendun ma Euroopa Tööjõuametile. mina olen variraportöör ka eh, sotsiaal- kindlustussüsteemide küsimuses ja mul on hea meel näha, et Ela tegeleb ka nende küsimustega, aga kuigi selline eh, koostöö, isiklik koostöö on hea, ma kahtlen, et ilma tervikliku digitaliseerimiseta oleks võimalik korralikult koordineerida ameteid nii et minu küsimus ongi see, kuidas te näete, kuidas on võimalik eh, teie tööga, eh, teie tööd korraldada. siis eh, CDFOP, tegelesin, lugesin teie raportit ja me teame, millised on aluslepete piirangud, aga kuidas teie näete, kuidas me ühendame need erinevad eh, väljaõppevormid ja haridusvormid. minu küsimus Sedefopile, kuidas te seda kõike ühendate? aitäh. aitäh, roheliste nimel. Roomari Peeter Hansen, palun. suur tänu ja suur tänu teie töö eest, ma arvan, et te teete olulist tööd selleks, et eh, Euroopa oleks eh, sotsiaalselt õiglasem ja minu jaoks kui uue saadiku jaoks oli samuti väga huvitav just seda kõike kuulata. mu kolleegid juba esitasid eh, küsimusi, aga minu küsimus on eriti eh, seotud eh, soolise võrdõiguslikkusega palgas. Juan Mendes Valdesil on see küsimus. Nendes neljas riigis, kus te raportit, raporteid koostasite milline on selline seadusandlus, mis tõepoolest toimib ja kuidas on võimalik eh, nii lühikeses kui pikas perspektiivis eh, meie soolist palgalõhet vähendada. aitäh, idee pole, madam Jamais, teda kohal ei ole, kas keegi teine idee soovib sõna? ei? siis ECR, proua Rafalska, palun. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. aitäh tahtsin tänada kõiki ametidirektoreid selle eest, et nad täna siin on ja et nad tutvustavad meile ametitegevusi ja neid erinevaid probleeme nende ametite puhul, mis juba tükk aega on meie nende kõikide erinevate küsimustega tegelenud, mõni neist on olnud olemas juba nelikümmend aastat, nii et on huvitav kuulata seda, mida te teete. eriti huvitav on see sel põhjusel, et täna on meil palju uusi saadikuid siin meil on selline teatav ühine nimetaja kõikide nende probleemide puhul ja see on meie elanikkonna vananemine ja see toimub igal pool. tegu on teemaga, mida pea kõik käsitlesid, digitaliseerimine samuti. ja lisaks sellele ka uued ohud töötajatele tööturul ja need ohud tekivad nii meie vananevast elanikkonnast kui ka on põhjustatud rändest. ja minu üldine küsimus kõigile on see, kõikidele ametitele, kui rahul olete teie, teie töö mõjuga? kas strateegiad, mida te välja töötate, on sellised, mida kasutatakse erinevad erinevas poliitika kujundamises, ka liikmesriikide poliitika kujundamises. kuulsime pikka ettekannet ka sellest, milline on äh, Euroopa Tööjõuameti tulevane roll ja ma arvan, et, et räägiti ka ootustest ELA-le. ka meie näeme, kui oluline on töötajate kaitse. erinevad õigusandlikud muudatused on praegu käimas selleks, et tegeleda võrdse eh, tasustamise küsimusega, mina olen Poolast, meil on väga palju lähetatuid, lähetatud töötajaid, pool miljonit, kui ma ei eksi, on lähetatud töötajaid Poolast ja me teame, et ja rändetaustaga töötajad on veelgi eh, suurem rühm ja need on eriti haavatavas olukorras rühm, kelle, keda on võimalik ära kasutada, nad ei tunne riikide keelt või riigikeelt tihtipeale, kus nad töötavad, meil on riiklikud asutused, mis vastutavad selle eest, et, et õigust austatakse, et neid õigusakte järgitakse, aga Euroopa tasandil, kuidas tagada see nii et suur tänu selle teabe eest. siis on mul veel üks küsimus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiuametile. kas te kogute statistikat ka depressiooni ja teiste vaimse tervise probleemide kes kannatavate töötajate kohta, ma arvan, et see on seotud demograafiliste probleemidega vananev elanikkond, halvenev tervis, kas see kajastub teie raportites, kuna teie rap-, kuna raportites üldiselt on tavaliselt kirjas, et me peame üha, üha kauem töötama, aga millised on meie piirid? aitäh! aitäh! kuue nüüd palun, Villums, härra Villumsen. suur tänu ja suur tänu kõigile tulemast. suur tänu teie jõupingutuste eest nagu teisedki, keskendun ka mina Tööjõuametile, kuna see on ikkagi uus amet ja alustan võib-olla pigem sellisest märkusest. üsna pea kohtub esimest korda ELA eh, haldusnõukogu ja ma leian, et on väga oluline, et seal oleksid kohal ka ametiühingud ja ma arvan, et see on ka ELA tulevase töö jaoks väga oluline, nii et ma tahangi rõhutada, et ma loodan, et konfidentsiaalsusklausel on midagi, mida ei kasutata selleks, et sotsiaalpartnereid välja jätta. ja ma eeldan, et te olete minuga nõus, aga ma arvan, et on oluline seda veel kord rõhutada. siis on mul teile ka küsimus. küsimus härra Jordi Kurellile kuidas ELA eh, konkreetselt hakkab kohaldama neid eh, sotsiaalpartnerite sätteid, mis on kaheksandas artiklis ELA määruses, see tähendaks seda, et sotsiaalpartnerid riiklikul tasandil saavad samuti juhtida ELA tähelepanu erinevatele eh, juhtumitele selleks, et algatada näiteks inspektsioone ja tahaksin kuulda, milline on teie arvamus selle kohta, kuna ma arvan, et see on ELA toimimise koha peal väga oluline. nii palju minu poolt ja ma tänan kõiki taas kord selle tehtud töö eest. Thank you very much for all of your questions. aitäh kõikide nende küsimuste eest, esitasime eh, üsna palju E, esitati juba üsna palju küsimuste küsijaid e, ka teiseks vooruks, aga kõigepealt sõna küsi-, sõna külalistele. alustame kõigepealt härra Jordi Kurellist, kellele esitati kõige rohkem küsimusi ja siis härra Jürgen Siibel. nii et palun, härra Kurell. First of all I would like to apologize for. aitäh. kõigepealt ma vabandan et ma sissejuhatuses nii pikalt sõna võtsin, aga ma arvasin, et et kuna ma olen, meie amet on uus, siis nõuab see veidi põhjalikumat selgitamist. kõigepealt üldise kommentaarina. ma arvan, et see kehtib kõigile küsimustele, me peame selgelt silmas pidama seda, milline on Tööjõuameti eh, roll võrreldes teiste ametitega või institutsioonidega, võrreldes parlamendi, komisjoni ja nõukoguga näiteks ja meie eh, käsitleme eelkõige õigusaktide, õigusaktide kohaldamist ja seda koha peal meie ei loo uusi õigusakte, ei võta neid vastu, see on väga oluline. siis eh, võrdne tasustamine eh, sama töö eest, nagu te teate, lähetajate direktiivi eh, hiljutine muut-, muutmine, seal kohaldatakse neid põhimõtteid, mida härra Juncker käsitles oma esimeses kõnes parlamendi ees. see direktiiv on nüüd vastu võetud, see ei ole veel jõustunud, aga loomulikult on ELA, ELA Tööjõuameti roll eh, seal välja toodud ja komisjoni roll on selline, et ta peab eh, vaatama, kuidas eh, võetakse üle need õigusaktid liikmesriikide õigusesse. aga Tööjõuamet vaatab, et liikmesriikide asu-, ametiasutused Äh, kuidas nad seda teevad, me jälgime, teeme nendega koostööd äh, ja vaatame, kui tekib probleem näiteks äh, seoses riiulifirmadega või muuga, siis kuidas neid probleeme lahendatakse ja kuidas õigusakte kohaldatakse, siis liigse bürokraatia vähendamine. tõepoolest, vahel meie eeskirjad ja reeglid sobivad probleemide lahendamiseks, aga nende reeglite kohaldamine ei toimi õigesti ja sellega seoses on äh, keskse tähtsusega see, et me teeksime koostööd liikmesriikide ametiasutustega. praegu on seda tehtud, aga mitte piisavalt ja peame kindlustama praegu selle, et me loome piisavalt usaldust äh, liikmesriikide ametiasutuste ja meie enda vahel äh, neil on praegu ja et neil oleks ka usaldus omavahel, et nad teeksid hea meelega koostööd nii et millised on need tegelikud, tõelised, kohaldatavad eh, reeglid, eeskirjad, mis kõikidele kehtivad, et neid ka kohaldataks. ja üks praeguse ettepaneku eh, eesmärke ongi see. ja kui õigusraamistikku eh, muudetakse, uus õigusakt on jõustunud, siis alustame meie oma koostööd. ja seal ongi meil oma roll täita. nii et äh, sotsiaalkindlusalane tegevus, äh, muud süsteemid, äh, õigusaktidel on seal oluline meie sotsiaalpartneritel on seal oluline roll ja haldusnõukogu et neil on selged juhised tõepoolest koostööd teha. siis kuulsime küsimust ülemineku kohta digitaalsetele eh, süsteemidele. teeme koostööd liikmesriikidega selleks, et eh, rakendada ja luua Euroopa sotsiaalkindlustusalase, alast ühtset süsteemi see on loomulikult keerukas protsess, see nõuab palju tööd, viisteist tuhat erinevat institutsiooni on kaasatud kogu Euroopas, nii et see on väga keeruline. aga see ei tähenda, et me lõpetaksime sellega töö ja selle üritamise. praegu alustame me tööd ja viime sisse muudatused ja see teeb kindlasti kodanike elu palju lihtsamaks. loomulikult sõltub see ka uuest komisjonist ja ka Tööjõuameti uuest tegevdirektorist või esimesest tegevdirektorist. aga ühte projekti juba mainiti, Euroopa sotsiaalkindlustusnumber ja vaatame, kuidas komisjon otsustab ja kuidas kujuneb, kuidas me selle teemaga jätkame. see on kindlasti oluline küsimus kodanikele, kellel oleks siis tulevikus selline elektrooniline kaart, mis on kõigi puhul ühtne. siis küsiti veel üldine küsimus ja see oli kõikidele ametitele meie töö mõju kohta. ma ei saa sellele vastata, kuna me veel ei ole veel vastanud aga teie rääkisite ka, eh, ka rändetaustaga töötajatest üldiselt. ka selle jaoks on meil oma õigusaktid olemas, kus käsitletakse tööelu erinevaid aspekte, milline peab olema eh, töö kvaliteet, eh, siis kodakondsetest ja mittekodakondsetest töötajate vahel, see on tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendast aastast alates me juba tegeleme selle teemaga. vabandust, seitsmekümne viiendast aastast alates. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast eh, alates on paigas selline süsteem, et liikmesriigid peavad tagama, et neil on vastavad mehhanismid kaasas selleks, et neid põhiprintsiipe täita. ja direktiiv kahe tuhande neljateistkümnendast aastast eh, nõuab liikmesriikidelt eh, et teatavad asutused peavad olema olemas, kes eh, kodanikke aitavad ja töötajaid aitavad ja meie amet loobki ühtse võrgustiku selleks, et kõik need ametid koondada ja ma loodan, et uus eh, direktor mõne aasta pärast saabki tulla teie komisjoni ette ja tutvustada seda võrgustikku. siis viimane küsimus oli eh, ametiühingute osatähtsuse kohta. loomulikult eh, kuuluvad nemad samuti haldusnõukogusse. ja neil on määrusega eh, tagatud kohalolu seal. ja teeme nendega koostööd samuti väga tihedalt. selleks, et tagada see, et Eh, sidusrühmade grupp samuti võimalikult kiiresti loodaks. siis artikli kaheksa kohta tõepoolest see on eh, põhjapaneva tähtsusega. Eh, vahendamise küsimus ja see küsimus olid kõige, kõige keerulisemad. ja amet on avatud erinevate äh, kaebustega tegelemisele ükskõik kelle poolt. aga te teate, et sotsiaalpartneritel on väga konkreetne roll mõndades liikmesriikides, mis puudutab inspektsioone. ja ametiühingud vastutavad nende eest ja teistes liikmesriikides see nii ei ole. nii et me peame tagama selle, et liikmesriikide siseriiklik kodanikku õigust ei muudetaks, kuna see ei ole meie eesmärk, aga te peame tegema koostööd, eh, võttes arvesse kõiki erinevaid eh, süsteeme. Siibel and then we will continue with. aitäh, härra Siibel ja jätkame siis eh, härra Valdesiga. aitäh, olen selles mõttes täiesti nõus, et meil peaks olema ühtne viis mis äh, puudutab ühtlustamist, siis sellega me Cedefopis tegelemegi, me jagame, äh, jagame parimaid tavasid. hiljuti Malta, äh, Maltaga oli meil üks projekt ja ka Slovakkiaga selleks, et nende poliitikameetmeid arendada, aga teeme seda pigem äh, nii, et abi pakkuda, mitte selleks, et neid riike juhendada, nii et ma arvan, et see peab olema partnerlus meie ja liikmesriikide sidusrühmade vahel ja meil on mõningaid väga häid näiteid selle kohta, siis selle kohta, kas võrdsena nähet-, nähtakse seda küsimust ka erasektoris, mina ise olen erasektorist ja ma võin teile öelda, et tööandjate jaoks on oluline just eh, värvatavus ja eh, õppe tagamine ongi see, mis annab töötajatele selle värvatavuse. minu tausta kohta veel, mina tulen sellisest eh, ettevõttest, kus kaheksa tükki näiteks haldusnõukogus alustasid tööd seal firmas õpipoisiõppes aga samas on olulised ka näit-, olulised ka näiteks doktoriõppega tegelevad, tegelejad. ma näen, et eh, peame tagama liikmesriikides, et süsteemid on kõik eh, arusaadavad. siis härra Pislaru küsimuse kohta teoreetilise õppe sidumine praktilise õppega ma arvan, et äh, kutseõpe ja kutseharidus ongi see mudel, mis on õige selle jaoks, kuna äh, rakendusõpe seotakse teoreetilisega. meil on täna palju erinevaid võimalusi ja palju rohkem kutseõppes tegelikult on neid võimalusi äh, kui akadeemilises õppes selleks, et praktilisemalt läheneda ja üks võimalustest ongi näiteks tuua kutseharidus ja õpe ka kõrghariduse valdkonda rohkem. siis esitati küsimus meile kõigile meie mõju kohta, kas meie raporti tulemusi ka kasutatakse mina võin eh, taaskord näiteks tuua näite oma erasektori kogemusest, me ise kasutasime ZDFOP-i andmeid, kuna oli erinevaid eh, märkmeid, palju eh, briife, mis aitasid mulle mõista, kuidas erinevates riikides erinevad süsteemid toimivad, nii et saime otsustada, kuidas tööandjana erinevates riikides toimida. see ei ole küll teaduslik näide, ma tean, aga Eh, see on selline empiiriline näide ja ma tean ka kolleege, kes samuti toimivad. siis mõned väljaanded. Eh, kolmsada nelikümmend viis tuhat allalaadimist tehti meie, eh, meie portaalis Euroopas siis koguni enam kui kakskümmend kuus miljonit veebikülastust sajas eh, rahvusvahelises eh, asutuses on kasutatud meie, kasutati meie väljaandeid, kuussada korda viidati meie väljaannetele akadeemilises kirjanduses eh, ja selle kõige eest täname oma töötajaid Thessalonikis, kes on võimelised koha peal poliitikakujundajatena seda kõike selle infoni inimesi suunata. nii et ma arvan, et meie andmeid kasutatakse ja nii palju küsimustest mulle, aitäh. Thank you, now we will come. aitäh. proua Valdes ja proua Sõõrs, et kas te olete valmis vastama? Thank you very much for all. aitäh teie sõnavõttude ja küsimuste eest. kõigepealt võtaksin parlamendi liikmete küsimused mis puudutavad sooküsimusi, võrdse tasustamise küsimusi, nagu öeldud, oleme pikki aastaid töötanud selle kallal, järgmisel aastal hakkame Euroopa töötingimuste ülevaadet äh, koostama, tulevad uued värsked andmed, tööaeg, paindlikkus, kuidas see kõik on seotud töö ja eraelu tasakaaluga, tasustatud, tasustamata töö siis selle kohta, kõige selle kohta tuleb meil teavet. võib-olla on huvitav rõhutada seda, et äh, me küsime inimeste käest, kui palju tunde nad on töötanud ja kui palju nad tahaksid töötada, siis me näeme lõhet siin äh, vanemate puhul, hooldajad, vanurite hooldajate puhul. naised süstemaatiliselt tahavad, et tööaega oleks vähem. mehed äh, on samuti arvamust väljendanud. järgmine mitmeaastane ülevaade, elukvaliteedi ülevaade, töötingimuste ülevaade. paremini mõista, kuidas töö ja eraelu kokku sobivad. terviklikku pilti ei saa, kui küsida ainult töötajatelt, on äh, naisi ja mõnikord ka mehi, kes üldse ei osale tööturul ja seega on parem suhelda perekondadega, küsitleda töötavaid ja mittetöötavaid inimesi. et mõista, kuidas rolli on jagatud töötamise osas. läbipaistev töötasu. proua Peeter Hansen küsis seda. oleme öö, soovituste rakendamist uurinud liikmesriikides kaks mudelit põhimõtteliselt on, on nõudlikumaid riike ja ettevõtete aruandlus on väga põhjalik ja on teisi, kus äh, see on palju piiratume ainult äh, väga põhilised andmed. mida nõudlikum olla, seda rohkem infot muidugi saadakse analüüsimiseks, kuid nõudeid täidetakse vähem kui nõutakse vähe, siis täidetakse paremini, aga info ei ole nii sisuline. üritame siin täiendavat tööd teha. oleme vaadanud, kuidas riigid on seda rakendanud. ja kui suur koormus see eh, nende jaoks on. soopõhised prioriteedid, proua Bischoff mainis seda, see on muidugi väga pikk teema, võiksin sellest tunde rääkida, selleks meil piisavalt aega ei ole, aga kaks peamist temaatilist lähenemist järgmiseks mitmeaastaseks tsükliks on kõigepealt sotsiaalne sidususe lähenemine, sotsiaalne lähenemine Euroopa Liidus, mis peab ka, kaasnema kõigi protsessidega, komisjonides nagu Euroopa poolaasta ja muu mis juhtub siis, kui ühiskonnad ja liikmesriigid lähenevad ja teine on siis üleminek ja muutused, digitaliseerimine, kliimamuutused ka lisasime, sest see on praegu palju olulisemaks muutunud. ja nagu öeldud, on päris palju probleeme, mis on seotud eelseisvate ümberstruktureerimistega, majandustsükkel ähm, muutub ja tuleb tähelepanelikult suhtuda. meil on just värskelt valmis saanud platvormitöö uuring. see on jätkuks juba tehtud tööle. vaatame poolt ja vastu argumente selle teema puhul, kuidas see mõjutab näiteks tööhõivet Äh, ja sotsiaalset kaitset töö, platvormi töötajate puhul. ja et kuidas me järelevalvet teostame. meil kõigil on tulemuse järelevalvesüsteem, hindamissüsteem komisjonilt. meil on ka tulemusindikaatorid ja meie puhul kakssada seitsekümmend kolm Euroopa Liidu dokumenti. ja nagu öeldud, kaheksakümmend kaks olid meie jaoks äh, võtmetähtsusega poliitikate jaoks. komisjonil on algatusõigus, nii et äh, no ongi normaalne, et komisjon on meie uuringute peamine kasutaja. aga ka paljud teie raportid, äh, viisteist algatusraportit näiteks Äh, näitavad, et ka parlament kasutab meie teavet. ja lisaks ILO, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, kasutab meie andmeid. meil on ka ühisprojekte nendega ja OECD-ga samuti. ja mõnikord parlament äh, on oluline kasutaja ka komisjoni kõrval. allalaadimistest juba rääkisin nüüd äh, tsiteerimine teadustöödes. küsimus ei ole pa-, ei ole selles, kui palju meie tööd kasutatakse, vaid kui usaldusväärne see on. sarnased arvud, kuussada tsitaati äh, teadusväljaannetes aastas, mis on hea tulemus, ma arvan, mis näitab, et meie info on usaldusväärne ja objektiivne, aitäh. aitäh, proua Sedlatšek ja härra Onestini, palun val-, valmis tuge. aitäh küsimuste eest. alustame laiemast küsimusest, mis on seotud meie panusega sotsiaalõiguste sambasse. ütleksin, et äh, ka meie mitmeaastases töökavas on põhimõte, et meie tegevus tugineb soovidel ja küsimustel, mida tõstatatakse sotsiaalsamba kontekstis. ohu, tööohutus, töötervishoid on inimõigus meie jaoks ja see on ka meie tegevuse alus. mainin mõningaid prioriteete. see, mida mainisid ka kolleegid, äh, digitaliseerimine. Äh, lõpetasime just prognooside tegemise töötasime välja neli stsenaariumi tulevikuks, ähm, mis näitavad, mis võiks juhtuda konkreetsetes olukordades, näiteks kui toimub majanduslangus, kui invest-, puuduvad investeeringud äh, digitaliseerimise puhul elukestvaks õppeks. see nüüd on meil heaks aluseks selleks, et neljandat OSHi ülevaadet koostada hak-, hakkame üksikasju siin vaatlema, et millised, milliseid ennetavaid meetmeid oleks vaja. näiteks kui äh, tegemist on äh, robotitega koostöös, näiteks kui robotid ei ole enam puurides, mida see tähendab tööohutuse jaoks, tehisintellekt, kes on siis boss, kes langetab otsuseid, siin on väga palju aspekte, mis on seotud töötervishoiu, tööohutusega. ja siis, kui see kõik äh, projekt valmis saab, alustame töötervise projekti töökohtadel. järgmine kampaania on üks äh, kõige olulisemaid äh, teemasid, siin tuleb kaasata ka puude kliinilised, äh, kliinilised probleemid, näeme järjest rohkem vaimseid häireid, mis on tööga seotud muskul, muskulatuuri ja luustiku probleemid on oluline probleem. pikaajalise haiguspuhkuse varajase pensionile mineku põhjuseks on see sageli ja oleme juba suure projekti ette valmistanud, kus uurime erinevaid äh, terviseriske ja alustame järgmisel aastal töötervise projektiga. proua Van de Bellen mainis. horisontaalne teema, läbiv teema on mikro- ja väikeettevõtted. kuidas ligi pääseda nendele ettevõtetele ja muidugi soo aspekt. ja Juan ja ja ja teised ka, kuidas, rääkisid sellest, kuidas meie töökava ellu rakendatakse. nagu öeldud, me oleme üsna eripärane amet, me oleme võrgustikul põhinev, see tähendab, et meil on pide-, me oleme pidevas ühenduses kahekümne kaheksa liikmesriigi võrgustikega, just tulin eelmisel nädalal Sloveeniast ja sain äh, tänu selle, tänu, ta saan nii selliselt kogu võrgustikule tänu värsket infot muidugi koostame ülevaateid regulaarselt osapoolte küsitlusi. ja tulemus oli väga positiivne üle. üle üheksakümne protsendi sidusrühmadest, kontaktpunktidest, võrgustikupartneritest kasutavad meie materjale äh, meie töö tulemusi oma igapäevases tegevuses. ja lõpetuseks, seda juba mainisin Ehm, jah, vaimsed häired, mis on seo-, seotud tööga, nende esinemine kasvab ja tahtsin öelda, et et meie prognoosides digitaliseerimise kontekstis, siin me teeme prognoose ka selle kohta, mis mõju on sellel tervisele ja üks aspekt on just psühhosotsiaalsed ohud, nagu öeldud töötame nüüd tehisintellekti kallal, platvormi veebitöötajate teema kallal ja kuidas see mõjutab vaimset tervist. oleme nüüd pisut ajakavast maha jäänud, aga meid huvitab, mida see tähendab töötajate tervisele. ja meie ettevõtete ülevaade, uute ohtude ülevaade saab valmis aasta lõpul esitasime erinevatele, erineva suurusega ettevõtetele erinevaid küsimusi ja küsimustikus esimest korda olid ka digitaliseerimise aspektid. ehk siis, et me saame nüüd vastused selle kohta, kuidas seda aktsepteeritakse, kuidas seda kasutatakse, millised on väljakutsed, nii et aasta lõpuks saame pisut rohkem juba teada. Thank you very much. aitäh. jah, härra Onestini lõpetab esimene, esimese vastuste vooru. aitäh. Äh, kahest punktist räägiksin, mis on seotud Euroopa koolitusfondiga. esiteks äh, sotsiaalõiguste sammas, ka töös kolmandate riik, kolmandate riikidega. sotsiaalsamba põhimõtted on koolitus, elukestev õpe, see annab meile tugeva mandaadi ka koostööks riikidega ja huvi on päris suur et näha, kuidas seda rakendatakse. integreeritud lähenemise val-, vajadus hariduses, ma arvan, see ongi väljakutseks, elukestev õpe loosungina on ammu kasutuses, aga poliitikana me endiselt otsime erinevaid võimalusi, kuidas seda rakendada, aga partnersriikides, eriti naabrusriikides, näeme me, et on suur huvi Euroopa lähenemise vastu elukestvale õppele ja töötama välja erinevaid mudeleid, mida partnerriigid saaksid kasutada. päris äh, häid näiteid on, mille kallal me ka töötame. ja see viib mind järgmise kommentaarini, et kui rahul oleme me sellega, kuidas on hakatud kasutama meie nõuandeid. me ei peaks olema rahul. alati saab paremini, aga me näeme, et kui meie poolel õnnestub meil tõenduspõhiselt näidata, kuidas me mõõdame reformi protsesse keerukates valdkondades, näeme me edasiminekut. ja kui me uurime, kuidas Euroopa institutsioonid kasutavad infot, mida me koha pealt saame, kahel moel kõigepealt poliitikadialoog riikidega ja teiseks programmid ja projektid äh, kõikides riikides, kellega Euroopa Liit äh, toetust annab reformidele, finantsabi ja ma arvan, mõlemas osas oleme äh, edusamme teinud, eriti poliitikadialoogi osas koos Digi Employmentiga, kes koordineerib meie tööd komisjonis. oleme suutnud palju tihedamaid äh, integratsioonisuhteid partnerriikidega sõlmida. ja näeme ka, et Euroopa institutsioonid äh, juhivad sellele tuginedes ja viivad edasi seda poliitikadialoogi, nii et ja on päris häid näiteid selle kohta, kuidas äh, partnerriikides kasutatakse projektides ja ka rahastamise osas meie töö tulemusi. aitäh! päris mitmed on veel soovinud sõna ja soovivad veel küsimusi esitada kolleegidele. võib-olla saaksime piirduda kahe minutiga äh, küsimuste puhul. ja loen ette, kes soovivad sõna. Madam Sparentak, Madam Sparentak, Madam Zalewska, Madam Ždanoka, Mr Patten, Mr Forlais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 aitäh, proua esinaine. ja aitäh kõikidele väga huvitavate sõnavõttude eest, uue parlamendisaadikuna sain palju teada. aga mul on üsna konkreetne küsimus proua Sedlatšekile. töötervishoiu ja ohutuse vallast kõigepealt, kuidas Euroopa Liidu tööohutuse ja tervishoiu strateegia Äh, võib kaasa tuua rohkem tegevusi ja koostööd liikmesriikide poolt. ja kuidas saame siin edasi liikuda ja kemi- ja ohtlikud kemikaalid töökohal. meil on REACH-i määrus, nagu me teame, mis tegeleb üksikat, üksikute kemikaalidega töökohtadel. kas me ei peaks ka segudele mõtlema? mis turul on. nagu te teate, see on käimasolev arutelu praegu. ja teiseks, kas meil ei oleks vaja ka turujärgset hindamist nende toodete puhul, neil on nüüd turueelne hindamine hetkel. aga nagu näiteks äh, ravimite või äh, meditsiinitehnika puhul, tehnoloogia puhul, kas me ei peaks ka turujärgset äh, hindamist läbi viima? You please uh,, madam aitäh, proua Spadendak ja siis proua Zaleska tuleb pärast. Thank you very much um,. I have. proua Spadendak, kolm küsimust, üritan teha lühidalt. esimene küsimus Sedefopile. roheline, kas roheline lepe, roheline lepe saab olema komisjoni töös keskme, keskseks, loodetavasti toob jõukust kõikidele. seega ma tahaksin teada kas te valmistate ette ka vahendeid, kuidas prognoosida roheli-, rohelist üleminekut ja oskusi, mida siis rohelises majanduses vaja läheb tulevikus? Eurofond oli hea näha, et platvormi tööraport äh, on ilmunud. rääkisite ka ise sellest. siin öeldakse, et äh, see annab Äh, madala barjääriga ligipääsu tööturule ja võimaldab haavatavatel gruppidel osaleda, aga eriti nende puhul on väga murettekitav äh, teie teine järeldus, et vähestel liikmesriikidel on selged regulatsioonid platvormi töötajate kohta. ja see võib olla taas jälle ohtlik nende õiguste jaoks. kas te jätkate tööd selle teemaga ja kas te ka võrdlevaid uuringuid koostate, tagamaks, et platvormi töötajatel oleks selge staatus. ja EU osa kohta, kuidas kaitsta platvormi töötajaid tööohutuse ja töötervishoiu vaatenurgast? aitäh, proua Salovska ja siis proua Stanoka. aitäh aitäh, proua esinaine. asjaolu, et me siin kohtume ja räägime tulevikust, räägime Euroopa Liidu ametitest, see kõik on seotud meie järgnevate aastate väljakutsetega. aga mõned märkused. esiteks, kui te tutvustate oma tööd, daamid ja härrad, siis mulle tundub, et te töötate paralleelselt ja mitte koos. kas te võiksite teha ühisraporteid, tuginedes oma pädevusele? ma ei märka, et te räägiks ka mõjust ja sellest, kui, mis on teie raportitel. uuringute läbiviimine äh, tsitaadid, see ei ole mõjuhinnang ja direktiivid, nii edasi, õigusaktid on meie töö tulemus ka me siin komisjonis ja see mõjutab äh, seadusandlust ka liikmesriikides. kui me räägime täiskasvanute õppest, siis olgem ausad, lähtepunktid on erinevad liikmesriigiti, lähenemised on erinevad, tulemused on suge-, sageli halvad ja keeruline on liikmesriike omavahel võrrelda. mina tunnen kõige paremini Poolat ja Poolas koolitus on vilets, kursused on lühikesed, nad leiavad aset kaugel töötajate elupaigast ja need on täiskasvanutele, kes on juba süsteemist välja langenud, kui ja no sageli neil on isegi häbi eh, oma oskuste üle. Neil on raske süsteemi tagasi tulla, kuidas ähm, parem, paremini koostööd kavandada selleks, et olukorda muuta. ja nüüd isikustamine. oleks hea teada, kes neid uuringuid läbi viivad, aga pikemalt pärast. Madame Ždanoka. proua Ždanoka. ja härra Pätsen järgmisena. aitäh, esinaine, kõigepealt aitäh teile kõigile, kes äh, ameteid tutvustasid. minul on küsimus ja kommentaar härra Menendez Valdesele. esiteks suur tänu teie töö tulemuste eest, oleme seda kasutanud töö ja eraelu tasakaalu raportis, kus ma olin kaasraportöör ja võin kinnitada, et sellest tööst oli väga palju kasu, mida olete teinud. kaks küsimust kahel teemal. esiteks, miinimumpalk. Ursula von der Leyen mainis seda oma ettepanekutes teie, teil on hiljutised äh, töö tulemused sellel teemal ja järeldused, kas kavatsete soovitusi teha ka miinimumsissetuleku osas, mitte ainult miinimumpalga osas? ja teine on elamispinna probleem. Teie uues äh, töö, teie uues elukvaliteedi raportis, äh, kas on selle kohta mingi mudel? aitäh, härra Pattern ja härra Volas suur tänu. kolm ja pool küsimust. esimene on seotud kutseõppega. Äh, mind, paljudega olen nõus, et äh, äh, kutseõpe ja õpipoisiõpe on väga tähtis, sageli alahinnatud, aga kui palju olete teinud mitte ainult liikmesriikidega ja valitsustega, aga ka kodanikuühiskonnaga suheldes, väikeste organisatsioonidega, kogukonnadega suheldes, need on ju väga olulised ja palju edukamad kui suured organisatsioonid teavad, kuidas äh, inimeste rühmadega ühendust saada ja, ja nendeni jõuda. teine väga otsene küsimus ETF-ile. kas liikmesriigid ei saaks sellist tööd paremini teha? ma ei saa aru, miks riikideülene organisatsioon nagu Euroopa Liit peaks sedasorti tööd üldse tegema. ja kolmas küsimus on isiklikumat laadi, vabandan, aga ma olen täiesti tüdinud, kui ma vaatan neid paneele mis praktiliselt koos soost rääkides, mõistan, aga mida teie teete äh, rassiliste vähemuse osas, ma näen siin väga sarnast pilti siin paneelides, on sügav esindatuse probleem meil. nii et ma tahaks näha kavasid, kuidas seda teha ja Euroopa Liit pidevalt põikleb äh, kõrvale sellest teemast ja kui ma arvud kokku panin äh, briifingutes, siis kokku e-, äh, annad, äh, e-, on teie eelarve sada kakskümmend viis miljardit ja olete teadusuuringutest ja, ja teadustöödest ja tsitaatidest rääkinud, aga ma, minul on tunne, et see ei ole kohane aruandlus ja kakssada kakskümmend viis miljonit, mille me teile kulutame, on raha, kas see raha on ikka hästi kulutatud? Äh, järgmine kõneleja, härra Furlas, soovin rääkida kreeka keeles. Äh, aitäh kõikidele. Äh, uued saadikud saavad, on täna palju teada saanud, olulisim arv, mida ma täna kuulsin sada, sada viiskümmend tuhat inimest äh, sureb igal aastal maailmas äh, haiguste tulemusena, mis on seotud äh, nende tööga. Te ütlesite, et vähk on tapja. kas teete koostööd uue komisjoni presidendiga, kes tahab rakendada programmi, millega, milles võideldakse vähiga vii-, viie aasta selles programmis? kuulsin ka, et teil on töövahend. hindate ohte ja see on tasuta. kas inimesed kasutavad seda, kas inimestel on ligipääs sellele, kas Euroopa kodanikud seda kasutavad? ja Stelios Kimburopuluses on küsimus, keda ma, mida ma mainiksin. Burnout, läbipõlemine, kuidas te seda mõõdate? kas on rikkumisi, kas on võimalik sanktsioone rakendada? aitäh! Thank you um.... aitäh, härra Kaanev. Thank you, chair. suur tänu, minu küsimus on peamiselt Sedefopile suunatud. kõigepealt äh, avaldan tunnustust jõupingutuste eest kutseõppe vallas, selleks et oleks ka suurem eelarve teie valdkonnale, aga sellistes riikides nagu Bulgaaria on ebavõrdsus süvenemas, hetkel tööturul on hädasti vaja kvalifitseeritud töötajaid, aga kõige haavatavamad rühmad samal ajal, eriti Rooma vähemus, jääb tööturust välja. selle põhjuseks on kas alaline tööpuudus või see, et töötatakse mustalt kas Bulgaarias või Lääne-Euroopa riikides samal ajal terved piirkonnad ja isegi riigid on konkurentsivõimelised ainult seetõttu, et makstakse madalaid palku. kaks peamist küsimust seega. kas äh, halduse ja finantseerimise vallas ei peaks olema rohkem, lisaks peaks olema ka rohkem õigusloomelisi algatusi selleks, et kutseõpe ja tööhõive ühendusse viia tööturul? ja kuidas hindate seost miinimumpalga või miinimumkindlustusmaksete ja tööturu olukorra vahel kõige haavatavamate puhul? härra Lenners. Ready. Yes, thank you uh,, thank you. aitäh. poolteist aastat tagasi kolleeg Tyson tutvustas äh, ELA alast ettepanekut <laughs> ja väga tore, et meil on nüüd siin äh, tegevdirektor kohal selleks, et rääkida Euroopa Tööjõuameti tegevusest. ja tõesti avald-, tuleb tunnustust avaldada volinik Tysonile, Rumeeniale eesistujana ja paljudele kolleegidele, nõunikele, assistentidele parlamendis, kes tegid tõsist tööd selleks, et see teoks saaks ja ärgem ka unustagem, et parlamendina on meil nüüd õigus nimetada haldusnõukogusse üks parlamendi esindaja eksperdina. kuus täitmata töökohta on teil ja üle kahe tuhande neljasaja taotluse, nii et see on populaarne amet. loodetavasti saab töökohana ka sama populaarseks. kui ja ka nende tegevused saavad populaarseks. kõik, üsna ainukordne on kõiki ameteid siin koos näha. Euroopa Tööameti ko-, määruses on väga selgelt öeldud, et tuleb teha koostööd teiste ametitega, et peavad olema sünergiad ja samas tuleb vältida dubleerimist. millised konkreetsed kavad on teil äh, teistel ametitel ja ELAL selleks, et see teostuks, selleks, et ELA töö annab lisandväärtust teistele ametitele ja kuidas on kavas tulevikus koostööd korraldada? Uh, please, madam Langens. Fernandes. Muchas gracias. En primer lugar, por supuesto. aitäh. ka mina tahaksin tänada külalisi. tänan tulemast. tänan selle eest, et te rääkisite olulistel teemadel. ja tuleksin tagasi, tuleksin tagasi töötingimuste teema juurde, töötervishoiu teema juurde. tööaega komisjon, meie, meid pisut äh, hämmastab see, et äh, pädevus on jagatud mitme portfelli vahel komisjonis. ja me tahaksime, et äh, töötervishoid oleks äh, Euroopa Komisjoni prioriteet ja et Eurofond ja, ja, ja EU osa on väga olulised. sotsiaaldemokraadid küsisid, on soovinud, et äh, volinikukandidaat Schmidt võtaks arvesse seda, et tema ülesannete kirjelduses ei räägita üldse töötervishoiust, räägitakse ainult töötingimustest ja platvormitöötajate puhul ainult. mul, mulle meeldiks, et te teeksite tihedat koostöö Eurofond ja EOSHA, et te teeksite pädeva volinikuga koostööd nii olulistes küsimustes. tööohutuse ja tööris-, tervishoiuamet tegeleb tervishoiuteemadega, ma tean. ja peaksite täitma olemasolevad lüngad selles valdkonnas Eurofond teisalt on kestlike töökohtade teema algatanud. see on ainus võimalus, kuidas jätkusuutliku arengu eesmärke on võimalik täita, eriti kestva tööhõive puhul. Panen, please, madam Brunet uh,, get ready. ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrte suur tänu, proua Sinaine, austatud kolleegid, suur tänu äh, äh, kõigile kõnelejatele, päris palju on juba küsitud ja vastatud. minu küsimus puudutab äh, tagasiulatuvuse kohta äh, siin räägiti ennetusest, kuludest. Te mainisite, et on ka uuringuid ning kas ma sain õigesti aru, ning ka projekte, mida te soovite ellu kutsuda. Äh, kui ma valesti aru sain, siis äh, palun äh, parandage mind, aga see on minu jaoks väga huvitav. mis on teil konkreetselt plaanis? et selles äh, valdkonnas aktiivselt toetust anda. sest äh, kestlikud töökohad on ju tõsine öö, probleem näiteks seljahaiguste puhul. Question comes uh, from Madame Brunet please? proua Brünet, viimane küsimus, palun. aitäh, proua esinaine, aitäh kõigile väga huvitavate sõnavõttude eest. minul on küsimus, mis äh, on, on äh, direktoritele suunatud selles küsi-, selles osas, mis puudutab just eriti naiste koolitust Prantsusmaal on meil pro-, probleemiks see, et naised pääsevad vähem kutseõppele ligi ja see on üks põhjustest, miks on ka sissetulekutes suured erinevused kogu tööelu kestel, tahaksin just selle kohta täpsemalt küsida ja teine küsimus. Sedlatšikile eriti uuringud, mis puudutavad terviseriske platvormitöötajate puhul Thank you, now I will go, uh, give the floor to our guest. aitäh, nüüd annan sõna meie külalistele, alustame proua Solatšekiga, sest suurem osa küsimusi oli suunatud teile ja Ošale. ja siis härra Valdes. palun, härra Solatšek. suur tänu küsimuste eest. Need kõik olid väga huvitavad. kõigepealt vastan esimesele, mis puudutab Euroopa Liidu strateegiat mina leian ning ka OSHA ja Euroopa Komisjoni kogemused näitavad, et kui meil ei ole Euroopa kutsehaiguse ja tervise strateegiat, siis riiklikul tasandil oodatakse seda. ja oma läbirääkimisi sotsiaalpartnerite ja ekspertidega alustatakse alles siis, kui nähakse, milline on Euroopa Liidu lõplik strateegia. praegune Euroopa Liidu strateegia lõpeb kahe tuhande kahekümnendal aastal. komisjonis on nad vist juba arutelusid alanud, alustanud ning riiklikul tasandil on neil vaja suuniseid, millised oleks peamised prioriteedid kutsehaiguste puhul läbirääkimistes sotsiaalpartneritega. ja kui vaadata praeguseid riiklikke strateegiaid, siis nad kõik enam-vähem peegeldavad neid Euroopa Liidu strateegia prioriteete. niisiis oleks positiivne töötada välja ka uus strateegia. ohtlikud kemikaalid, see on üsna keerukas küsimus. Te mainite siin REACH-iga seotud määrustikku Ähm, nende reeglite eelanalüüsi. Äh, need ei ole ähm, erinevate ainete segudega seotud. Äh, me äh, ei ole päriselt vastutavad selle eest üksinda, aga me töötame koos ka EKA-ga näiteks teedalt. mul on ainult isiklik arvamus siin sest kõik need probleemid jõuavad ju töökohta. loomulikult toote tootja peab teavitama tööandjat kõikidest koostisosadest. ning tööandjal on kohustus ka anda tagasisidet tootjale võimalikest probleemidest näiteks. aga see süsteem ei toimi päriselt. ning ka meil on oluline üle vaadata see teavitussüsteem, mis teoorias küll on olemas, mis puudutab siis äh, kasutamist ning kasutamise mõju inimestele. meil on Äh, äh, me teame, et äh, riiklikud need teavitussüsteemid toimivad, aga meil on suuri probleeme, näiteks kasutatakse ühes ettevõttes ühte toodet ning tekib probleem allergiatega näiteks. esimene kontaktpunkt on alati perearst või lähim arst. me teame, et ülikoolides ei ole kohustuslikku töötervishoiuõpet. seetõttu tekib ka selline ala öö, öö, teavitus. on vaja, et kui tekib allergiaid mingi tootega, siis antakse sellest ka teada meie jaoks on oluline see kasutamisjärgne analüüs, nii peale turustamisjärgse analüüsi. siis mitu korda küsiti ka platvormtöö kohta. peaaegu kõigilt. me oleme töötanud ka digitaliseerimise ja kaasa arvatud platvormtöö kallal. töö tulemusi võib näha ka meie veebilehel, aga minu arvates kõige tähtsam on see, et peaaegu kõik platvormtöö tegijad äh, on samas ohus kui näiteks äh, puhastusteenindaja mõnes ettevõttes. Äh, ei ole juurdepääsu nendele töötajatele, see tähendab seda, et meil ei ole kontrollimeetmeid, toetusteenuseid ning ka ennetavaid meetmeid. Brüsselis eelmisel aastal toimus väga huvitav töötuba, kuhu olid kutsutud erinevatest liikmesriikidest eksperdid, kes tutvustasid oma lähenemist sellele, kuidas näiteks saada juurdepääs või reguleerida platvormi tööd. ma soovitan uurida selle töötoa tulemusi, sest riikidel on erinevad lähenemised. ma ütleksin, et Prantsusmaa on kaugemale jõudnud kui teised, Ühendkuningriik tegutseb hästi, aga nad on kohendanud oma, kohandanud oma lähenemist vastavalt oma riigi spetsiifikale, ühtne lähenemine kõigile ei sobi seega tuleks üle vaadata erinevate riikide lähenemine, aga oluline on arutada seda küsimust ka liikmesriikides sotsiaalpartneritega ning siis leida lahendused ja meetmed Euroopa tasandil, kuidas kaitsta platvormtöötajaid. palun minge meie veebilehele, seal näete te neid uuringuid ja jätku-uuringuid. võib-olla Juan, Jürgen ja teised äh, kommenteerivad ka seda, aga kui te ütlete, et me ei tee koostööd, siis see ei ole üldse tõsi. igal aastal kirjutame me kõik alla memorandumile, kuidas koostööd teha, millistes valdkondades seda teha, et vältida igasuguseid kattumisi me oleme siin olnud üsna edukad, loomulikult on digitaliseerimine väga kompleksne teema, meie vastutame siin öö, töötervishoiu eest, aga see puudutab ju tervet sotsiaalpoliitikat. me kasutame ühtseid uuringuid, kui vaadata Eurofondi omasid või, või meie omasid, kõigepealt uuringutes me vaatame läbi, mida on tehtud mujal ma olen valmis ka üksikasjadesse siin laskuma. võib-olla ma ei ole seda infot suutnud edastada piisavalt hästi. siis vähiküsimus. jah, need, see statistika on katastroofiline ja loomulikult on meil moraalne kohustus ennetada seda tõbe ja tuleb vaadata üle ka kõikide nende haiguste ja surmadega ka kaasnevad kulud. oluline on see, et vähktõve puhul tegutseksime ühiselt sotsiaalpartnerite komisjoni ja teiste Soomega näiteks. Holland eesistujariigina alustas seda vähivastast võitlust oma algatusega ning nüüd kõik eesistujamaad, Soome eesis-, eesistujana Saksamaa, lähevad selle vähivastase algatusega edasi. toimub päris palju, tehakse koostööd, viiakse läbi teadustööd ja sealt on näha, kui oluline on see vähivastane võitlus. Te mainisite ka meie äh, veebis, äh, veebipõhist äh, riskianalüüsi instrumenti, sinna saab lihtsalt ligi, see on tasuta, seda saab kasutada erinevate sektorite ja tööde jaoks, see on väga lihtne. kõigi jaoks ma peaks selgitama vist, kuidas sellele ligi pääseda, see, seda saab läbi kontaktpunktidega, sellest on palju kasu mikro- ja väikeettevõtetele. siis läbipõlemine ja atüüpiline töö. pärast kahe tuhande kaheksandat aastat viisime läbi uuringuid, mitte ainult meie, vaid ka teised, ja need näitavad, et psühhosotsiaalne risk suureneb, seega ka läbipõlemine ning meie uuringud selgelt näitavad seda pärast kahe tuhande kaheksandat aastat. MSD. kas te soovisite äh, ka mingisugust vastut või Te lihtsalt kommenteerisite, et me peaksime sellega tegelema. ei, ei, vastust ei ole vaja, ma soovisin lihtsalt rõhutada, et on vaja tihedamat koostööd siin teha. ka selles valdkonnas. see on väga tähtis valdkond. MST seljavalu jah, me alustasime paar aastat tagasi sellealast tööd. paljudel inimestel on elus seljavalu ja see luu- ja lihaskonna uuringus eraldi keskendume ka seljavalule, aga ka sellele, kuidas inimesi tööle tagasi saada, sest paljud inimesed jäävad ju haiguslehele selle tõttu. nii, seetõttu on oluline aidata neid ka tööle tagasi pääseda aga siin käivad kaasas ka psühhosotsiaalsed riskid, inimesed, kes töötavad stressiolukorras, siis neil tekib äh, tõenäolisemalt äh, lihas- ja luukonnahaigusi, eriti äh, seljavalu. me tuleme välja soovitustega ettevõtetele, töötajatele, poliitikutele, et olukorda parandada, lihas- ja luukonnahaiguste alaline kampaania algab meil varsti, ning me teeme koostööd ka sotsiaalpartnerite ja ettevõtetega riiklikul tasandil, et sõnum ikka kohale jõuaks. aitäh! me oleme üsna palju ajast üle läinud. väga meeldiv, et te olete nii aktiivsed, härra Päten, aga ma ei saa teile lubada uut küsimust. ma ei soovinud küsida uut küsimust, ma soovisin lihtsalt öelda, et meil on tõesti, me oleme tõesti ajast maha jäänud Äh, ma austan teie õigust kõneleda, aga meil on oluline päevakorrapunkt veel ees. jah, ärge muretsege, härra Päten, ma soovisingi seda öelda, ma pean nüüd kahjuks ajapiirangu sea-, seadma teile vastusteks, see on ebaõiglane, sest ennem teist vastuste vooru ma ajapiirangut ei seadnud ennem, seega tehke võimalikult lühidalt. ja kes annab lühima vastuse, on võitja. teeme väikese võistluse. härra Valdes ja valmistub härra Onestini. aitäh, kõigepealt sünergia ja vastutuse küsimus parlamendi ees. see on oluline teema, jah, meie vastutame parlamendi ees, meil on öö, vastastikuse mõistmise memorandum kõigi viie ametiga me öö, äh, öö, äh, lepime kokku ühises tegevuses, me koostame ühiseid öö, äh, raporteid, näiteks nagu mainis ka proua Fernandes Ošaga ning meil on muidki koostööelemente. me oleme ka mõjutanud õigustikku, mitte küll otseselt, sest me ei ole ju poliitikud, meie anname teile infot. aga Äh, meie töö tulemusi võib näha näiteks töö- ja pereelu äh, direktiivis, Euroopa üleilmastamisega kohanemise fondis ja nii edasi äh, mis puudutab raha, siis viimase kümne, viimaste aastate jooksul on meie personal vähenenud kümme protsenti liikmesriigid soovivad meilt äh, rohkem ja rohkem, sest neil on vaja võrreldavat infot, mida riiklikul tasandil ei saa, see ongi meie lisaväärtus. ning öö, äh, oleks kahju ju sellest, kui te ei näeks, kuidas äh, Ühendkuningriigi olukord on võrreldav teiste riikidega. seega me vastutame oma nõukogu ees, kus on kõigi teie valitsuste esindajad me vastutame Euroopa Komisjoni ees, kes osaleb ka meie nõukogus, meil toimuvad erinevad auditid ning tuleme ka eelarve täitmise kinnitamiseks parlamendi ette. meil on, võttes arvesse meie suur, suursust, on väga tugev kontroll meie üle, sest ühelgi teisel sarnase suurusega üksusel sellist kontrolli peal ei ole puudutab platvormitööd, siis te ütlesite õigesti, sellel on positiivseid ja negatiivseid elemente. Need, see võib olla väga erinev. me oleme koostanud, et vältida dubleerimist, äh, erinevaid uuringuid, äh, pannud nad kõik üles oma veebileheküljele ma ei hakka neid kõiki kirjeldama, aga neid uuringuid on väga palju kollektiivlepingute kohta, vabatahtlike meetmete kohta ja nii edasi. miinimumpalk. teen lühidalt äh, soovitused. Äh, tuleb lähtuda tõenditest, äh, erinevate riikide olukorrast, kaasata sotsiaalpartnerid ning peab olema äh, läbipaistev ning süsteem peab olema etteennustatav. on riike, kus on olemas, on riike, kus seda arutatakse ning selliseid riike, kus, mis seda ei soovi, sest neil on teistsugused süsteemid, näiteks kollektiivlepingud näiteks Põhjamaades või Austrias. töö ja eraelu tasakaal sellest juba eelmises voorus rääkisin ja ma nüüd lõpetaksin, et aega kokku hoida. aitäh selle eest äh,. härra Onestini ja valmistub härra Siibel. aitäh. kolm kiiret märkust. kõigepealt koostöö, me teeme tihedat koostööd CDFOP-iga ja Eurofondiga metodoloogia ja meie ülesannete kattumuse tõttu. aga meie töö öö, siis öö, praktiline toimimine on erinev. seega me peame võtma arvesse, kuidas me koostööd teha, võttes arvesse, et meie mandaadid on ikkagi erinevad. lühidalt räägiksin ka koolituses öö, soolisest mitmekesisusest. väga huvitav on võrrelda erinevaid riike, vaatamata sellile, sellele, et mõningates riikides läheb paremini, on see probleemiks igal pool. seega vastused leiab vast sügavamalt kui haridus- ja koolitussüsteemist, aga meil on mõningaid häid näiteid küll, mida me soovime ära kasutada äh, ning see sooline võrdõiguslikkus võiks ikkagi olla osa reformidest. ja lõpetuseks. Euroopa Liidul tegutsemise mõttekus. meie ameti eesmärk on toetada Euroopa Liidu välistegevust. tulenevalt Äh, sellest, äh, millised suhted on Euroopa Liidul liiduna kolmandate riikidega, riikidega. see ei ole öö, äh, seotud sellega, kuidas üksikutel liikmesriikidel on suhted kolmandate riikidega ning me üritame tagada, et öö, saavutame ka sünergia, aga kõik liikmesriigid ei tegutse ju kõikides naaberriikides ja seetõttu me tegutseme süstemaatiliselt, meie peamine eesmärk on öö, ait-, anda oma panus sellesse, et meie naabruskond on rahumeelne, stabiilne, et suudetakse seal töökohti luua ning tagada kestlik majandus. ning äh, sellest võidab ka terve Euroopa. GTF e annab siin oma panuse, aitäh! aitäh, härra Siibel ja valmistub härra Kurel. aitäh! teen väga lühidalt, ei hakka üle kordama teiste poolt öeldut, räägin äh, rohelisest äh, äh, diilist ja prognoosidest, ma olen oma töös uus, ei saa väga põhjalikult vastata, aga kinnitan teile, et see on väga meeldiv öö, äh, äh, uus öö, selline häireja koos digitaliseerimisega ning me saame siis öö, läbi viia oma prognoose selles valdkonnas. täna hommikul rääkisime Juaniga sellest, milline mõju võiks olla kliimamuutusel ning kuidas sellega üheskoos tegeleda. siis äh, äh, viited tea-, teadustöödes ei äh, mõjuta olukorda, jah, ma nõustun, et poliitilised dokumendid on olulisemad, aga statistika juba näitas mitmelt poolt, et meil on oma mõju täiesti olemas ning ka praktikud kasutavad meie dokumente. siis ma võib-olla ei mõistnud õigesti, aga see teadustöö isikustamine, CDFOPis tegeletakse sellega, aga ka meie oleme hakanud suunduma sinnapoole, et personaliliikmed saavad omaenda nime all uurimistulemusi väljendada. siis koostöö erinevate ühiskonnagruppidega neljateistkümnendal oktoobril toimub Helsingis kutseoskuste nädal, palju erinevaid kutsevaldkondi on seal esindatud, räägime paljudest erinevatest huvitavatest projektidest, seega teeme koostööd ka kodanikuühendustega puudutab ametite mitmekesisust, siis öö, mina isiklikult ei ole kogunenud, kogenud oma elus kuskil nii palju mitmekesisust kui praegusel hetkel. kas see on hea või peaks olema parem, ei saa praegu öelda. Bulgaaria kõigepealt äh, kõigile ühtne lahendus ei sobi. tuleb võtta arvesse kohalikke tingimusi ning seda, millised on kohalikud süsteemid, CDFOP üritab seda oma konsultatsioonides erinevate riikidega arvesse võtta. Äh, õiguslik lähenemine peab toimuma vististi liikmesriikide tasandil, mitte Euroopa Liidus. mulle tuleb pähe siin praegu Ühendkuningriigi mudel kus äh, on siis mm, äh, praktikandi maks näiteks, Prantsusmaal on ka midagi sarnast. miinimumpalk ja haavatavamad isikud, siin tuleb olla ettevaatlik, äh, selle üle otsustavad ju erinevates riikides sotsiaalpartnerid, meil on vaja erinevaid lähenemisi, me ei soovi ju seda, et näiteks praktikandi palgad on liiga kõrged, et mitte ükski tööandja enam ei paku praktikandi kohti ja lõpetuseks, mis on ELA lisaväärtus teiste agentuuride kõrval? meie kutseharidus ja koolituse öö, valdkonnas räägitakse palju sellest öö, öö, praktikantide liikuvusest, mis peaks olema sarnane nagu tudengitele Erasmuses. praegusel hetkel on meil natukene liiga piiravad riikide õigustikud. võib-olla sellest võiks kunagi hiljem rääkida aitäh ja viimasena härra Kurel. aitäh. kavatsen võita kõige lühemalt kõneleja auhinna. me kavatseme teiste sidusrühmadega rääkida, kuidas seda koostööd parandada. nagu te teate, siis ametite direktorid on ka vaatlejad. ja äh, ühises nõukogus ning seal me saame koostööd ka veel parandada. jah aitäh, te tõesti muutusite olukorra lihtsamaks. suur tänu kõigile külalistele, oivaliste ettekannete eest, meil oli ka palju küsimusi ja võib-olla eraldi teiega saame me veel nendest asjadest rääkida, suur tänu teile kõigile ja head aega! This one was for me, not for you uh.... aitäh, see oli ainult mulle. nüüd. ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus. ja kõigepealt annan sõna komisjonile, Empli peadirektoraadile. Adriana Sulkova, palun Just next to me, here you are. siin te oletegi minu kõrval kohe. tere tulemast. I have a presentation but it doesn't. mul on tegelikult esitlus, aga tundub, et see ekraanil veel ei paista, igal juhul alustan sellest, et tänan teid selle eest, et te täna kohal olete ja suur tänu Eh, selle võimaluse eest selgitada globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi määruse muutmismäärust selleks, et arvestada võimaliku Ühendkuningriigi lepete lahkumisega. Eh, see on osa hädaolukorra kavast Brexitiga tegelemiseks ja eh, seal ja see käsitleb mõnda muudatust määruses kõigepealt globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond loodi kahe tuhande seitsmendal aastal ja see on Euroopa solidaarsuse väljendus. see on selleks, et toetada neid töötajaid, kes globaliseerumise või üleilmastumise tõttu on kaotanud oma tööd või siis majanduskriisi tõttu. ja komisjon näitab praegu, et samas solidaarsuse vaimus peaks olema Euroopa toetused kättesaadavad ka neile, kes kannatavad eh, leppeta Brexiti tõttu, võimaliku leppeta Brexiti tõttu. Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi eesmärk on toetada töötajaid ja tagada jätkuv tugi neile selleks, et nad saaksid ümberõpet või uut väljaõpet või alustada oma, eh, oma ettevõtetega ja muudatustes muudetakse kohaldamisala artiklis kaks lõikes üks punkt A, kus sekkumise ulatust muudetakse ja öeldakse, et sekkumine võib, sekkumisi võib algatada ka eh, selle alusel, et Ühendkuningriik on leppeta lahkunud kõik teised eh, reeglid ja sätted jäävad samaks. me ei muuda eh, seda hulka eh, kuni töö kaotanud inimeste hulka kuni viissada inimest on see endiselt. see kõik, muudatused viiakse sisse lihtsalt selleks, et Brexitist mõjutatud inimesi oleks võimalik toetada kuidagi see eh, eelarvestamist ei muuda, kuna ülempiir on endiselt sama, sada seitsekümmend viis miljonit aastas. ja komisjon on väga kursis selle kõigega ja on kaasatud otsuste võtmisse, mis puudutab igasuguste meetmete võtmist eh, erinevates riikides või erinevates eh, ettevõtetes seoses koondamistega. aitäh! nüüd annan sõna eh, raportöörile proua Blinkevitš-Uutele, palun. suur tänu. tahaksin tänada komisjoni esindajat nende selgituste eest. EGF tegutseb, tõepoolest alates kahe tuhande seitsmendast aastast ja aidatud on palju töötajaid, kes koondati ja need töötajad äh, leidsid väga hästi uued töökohad ja loomulikult äh, tuleb kohandada äh, määrust vastavalt muutuvatele tingimustele ja ma loodan, et uus määrus kehtib järgmise aasta alguseks. nagu te väga hästi selgitasite, peame me tegema endast oleneva ja kõik endast oleneva selleks, et valmistuda ette igasugusteks võimalikeks negatiivseteks mõjudeks, millega meie ettevõtted või töötajad võivad silmitsi seista, kuna Ühendkuningriik võib leppeta lahkuda liidust. see oht on täiesti olemas ja ma toetan või kiidan seda komisjoni ettepanekut ja soovitan selle kinnitada ilma muudatustega. arutasin seda ka kõikide varuraportööridega ja nad on minuga nõus ja selle ettepanekuga nõus. meil on väga vähe aega praegu. see raport tuleb vastu võtta oktoobri täiskogu istungjärgul ja järgmisel nädalal tuleb see meie EMPLi komisjonis kinnitada. tegu on eh, kaasotsustamismenetlusega ja nõukogu, nagu ma aru saan, ei kavatse muudatusettepanekuid teha ja on väga oluline mõista just seda, kuna nõukogu mõistab samuti väga hästi, et Eh, seda määrust tuleb muuta oktoobri lõpuks, ehk siis nõukogu ja parlament mõlemad peavad leidma eh, ja jõudma kokkuleppele võimalikult kiiresti. Eh, proua Cindy Franzen, Rahvapartei variraportööril on muudatusettepanekuid selle dokumendiga seoses ja ta äh, tutvustab neid ise, aga mina tahaksin kõiki üles kutsuda taaskord tegema kõik võimalikku selleks, et kokkulepe leida, et me saaksime hääletusele panna selle dokumendi järgmisel nädalal. ma arvan, et meil on väga vähe aega, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg võiks olla homme, äh, raporti üle hääletame teisel oktoobril komisjonis ja mina raportöörina toetan komisjoni ettepanekut ja kutsun kõiki üles seda samuti tegema, aitäh! Of... suur tänu selle põgusa kokkuvõtte eest ja nüüd annan sõna variraportööridele, kõigepealt proua Franzen ja palun, et te teeksite lühidalt, aitäh! Dank u wel, mevrouw de voorzitter, en we weten dat u graag op. Aitäh. me teame, et teile meeldib kindlasti teile meeldib äh, ajast kinni pidada, see on väga hea. tahaksin liituda raportööriga selles mõttes, et pean samuti kiitma komisjoni, see on väga oluline teema ja ajakava on siin määrava tähtsusega. ma arvan, et kõik on nõus, et me loodame, et lepet Brexitit ei toimu, aga kui see peaks juhtuma, siis peame me olema valmis äh, selleks, et kaitsta neid üht koma viit miljonit inimest, kelle töökohad on ohus. võttes arvesse seda võimalikku probleemi suurust, eh, peame leidma lahendusi, kuna Brexit ei ole ainult Ühendkuningriigi probleemi, et selles mõttes olen nõus ka raportööriga ja Rahvapartei fraktsioon leiab, et peame jätkama selle raportiga, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fond peab eh, jõudma peab valmis saama see uus määrus ja meie omalt poolt eh, siis samuti muudatusettepanekuid ei esita, me saame kõige paremini selle probleemiga hakkama, kui me koos töötame selle nimel. tahaksime rõhutada selle kõige olulisust ja selle olulisust kui tähtis on paindlikkus VKE-de jaoks, kuna need on meie majanduse aluseks, eriti piirkondades, mis mõjutavad ja mida mõjutab Brexit kõige kiiremini ja kõige tugevamalt. et suur tänu raportöörile ja teistele variraportööridele, suur tänu tehtud töö eest ja ma ootan teiega edasist koostöö tegemist variraportööride koosolekutel selleks, et teha tööd selle dokumendiga kiiresti, kindlalt, et tagada kõikide nende inimeste äh, kindlus, äh, kelle tööd on ohus. aitäh, proua profi Renewst. ja proua Philips valmistub, palun. suur tänu ja suur tänu komisjoni kolleegidele selle ettepaneku eest ja raportöörile selle äh, raporti mustandi eest kuigi ma ei soovi, et Brexit toimuks ja endiselt võitlen selle nimel, et seda takistada, mõistan täielikult, et komisjon peab valmistuma kõikideks võimalikeks eh, stsenaariumiteks selles suures segaduses ja see hõlmab ka eh, töötajate kaitsmist juhul, kui lepete Brexit peaks toimuma globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond on eh, väärtuslik vahend ja oluline vahend selleks, et toeta neid töötajaid, kes on töökohad kaotanud majanduskriisi või globaliseerumise tõttu. ja see komisjoni lisameede on vajalik selleks, et toetada töötajaid, kes kaotavad oma töö Ühendkuningriigi lepete lahkumise eh, tõsiste tagajärgede tõttu ma toetan raportööri selles osas, et muudatusettepanekuid ei esitataks, et protsess võiks kiiremini toimuda. ka Rahvapartei variraportööriga olen nõus, kõik teave peaks saa-, tehtama kõikidele kättesaadavaks vastavalt artiklile neli, eriti mis puudutab VKE-sid, mida puudutab see kõik kõige rängemalt Ühendkuningriigist pärit saadikuna ma tean, et see fond ei ole Ühendkuningriigist eh, pärit inimestele kättesaadav või kasutatav eh, juhul, kui eh, meil lepete Brexit toimub, aga sellest saaksid kasu teised. aitäh! aitäh, nüüd proua Philips Rohelistest ja siis valmistub proua Lisi suur tänu komisjonile ettepaneku eest, rohelised ja EFA toetavad täielikult selle kiiret vastuvõtmist, meie muudatusettepanekuid ei esita. me leiame, et see hädaolukorra fond on kindlasti sellisel, sellisel puhul õige vahend, mida kasutada ja nagu kolleegid juba ütlesin, loodan ka mina, et Brexitit ei toimu üldse ja vähemalt ei toimuks lepete lahkumist võib-olla te teate, et Ühendkuningriigi ülemkohus otsustas, et meie peaminister Boris eh, Johnson, eh, tema parlamendi töö peatamine oli ebaseaduslik ja mina leian, et Brexiti väljamaade muutub sellega ebatõenäolisemaks, aga sellegipoolest peame olema valmis igasugusteks juhtudeks ja peame olema valmis eh, kõikide, kõikideks olukordadeks. sellega, et me kaasame lepete lahkumise määrusesse näitab, et lisaks digitaliseerumisele, eh, madala süsinikuheitega majandusele üleminekule ja, ja kõige muuga seoses on vaja õiglast üleminekut ja meil on vaja sellist fondi, eh, millega aidatakse mõjutatavaid tööd, mõjutatud töötajaid globaliseerumisega kohanemine fondi nimes ei, ei kajasta enam täpselt meie kõiki töötajate probleeme. suur tänu. Eh, nüüd proua Lisi ideest. suur tänu. ja tahaksin samuti tänada oma kolleege Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond on ideoloogiliselt vastuoluline fond ja Euroopa Liit üritab pesta käsi kogu sellest eh, katastroofist, mille eest nad vastutavad on. institutsioonid on eh, vastutavad ja kogu see fond näitab, et Euroopa Liit on võimetu eh, tegelema ja see kõik näitab, et Eh, Euroopa Liit on võimetu tegelema segadusega, mis kaasneb Ühendkuningriigi lahkumisega. kindel on see, et Brexitil on selge mõju sotsiaalvaldkonnale ja tööhõivele ja meie peame tagama selle, et me toetaksime neid töötajaid, keda leppeta Brexit, kui see peaks toimuma, mõjutab kõige tugevamalt. tegu on töötajatega, keda ohustab digitaliseerumine ja üleüldiselt tehnoloogia võimust võt-, võimuse võtmine. me peame toetama neid, kes tehnoloogia tõttu töökohti kaotavad ja peame vaatama seda, kuidas oleks võimalik uusi töökohti luua. ja kui me vaatame, millised on fondi üldised eh, tulemused praegu, siis ei ole need eh, rahuldust pakkuvad. ei ole need piisavad. mina teen ettepaneku vaadata fond tõsiselt üle, eh, muuhulgas ka lävendite vähendamine või madaldamine ja fondi eelarve suurendamine selleks, et me saaksime paremini tegeleda muutustega. mis puudutab selle lisasätte eh, kaasamist sellesse määrusesse selleks, et EGF-i kasutada Ühendkuningriigi lepete lahkumise puhul, eh, selle puhul peame vaatama, et kõikidele kriteeriumitele vastataks see mõjutab tööturgu ja majandust, aga osades eh, valdkondades rohkem kui teistes. Lega ja ID fraktsioon eh, tahavad eh, tagada, et Ühendkuningriigi lepete lahkumise puhul keegi töökohti ei kaota. ja vaatame olukorda näiteks Itaalias ja üritame säilitada või säilitame neid töökohti kõige eh, haavatavamates piirkondades Itaalias. me toetame EGF-i eh, e kasutamist, kuna tegu on kompensatsiooniga meie töötajatele ja sel põhjusel eh, vaatame me kindlasti kõik ettepanekud põhjalikult üle mis puudutab seda konkreetset juhtu, aitäh. aitäh, saime sõnumi tõlkidelt palvega natuke aeglasemalt eh, rääkida, kuigi ma tean, et mina palun siin kõigil kiiresti teha. nüüd ECR-i nimel eh, proua Šidlo, palun ja härra Kuzma valmistub. suur tänu ja GF-i ei loodud selleks, et suurte ettevõtete õigusi kaitsta, see on loodud selleks, et töötajaid toetada, juhul kui toimuvad sellised sündmused, mille üle neil kontrolli ei ole. Brexit on kindlasti üks selline juhtum, kuna äh, kui selline olukord toimub ja Euroopa Liidus üldiselt toetatakse sellega äh, töötajaid. mina olen äh, Euroopa Parlamendi saadik, aga nagu teist paljud teavad, olen ma ka endine Poola peaminister ja mul on avanenud erinevaid võimalusi oma kodanikega vestlemiseks ja paljud neist elavad Ühendkuningriigis. ja need Poola kodanikud, kes elavad Ühendkuningriigis, on pidanud aastaid nüüd juba muretsema selle pärast, milline nende saatus saab olema pärast Ühendkuningriigi lahkumist, nad endiselt ei tea seda ja seepärast ECR-i nimel mina mitte ainult ei toeta seda ettepanekut, aga teeksin ka ettepaneku laiendada eh, seda fondi veelgi selleks, et seda oleks võimalik kasutada ka siis, kui Ühendkuningriigi lahkumine äh, või selle lahkumisel on negatiivsed tagajärjed üleüldiselt, ehk siis mitte ainult Ühendkuningriigi leppeta lahkumise puhul, vaid ka üleüldiselt Brexiti puhul, kui negatiivsed mõjud kaasnevad ja sellega oleks võimalik liikmesriikidel vastata tekkivatele probleemidele. daamid ja härrad, see fond on juba aidanud saja viiekümnel tuhandel Euroopa Liidu kodanikel hakkama saada. ma tean, et et eh, Brexit on veel võimalik, et on võimalik, et see toimub ja me ei saa ära hoida selle negatiivseid mõjusid, aga me saame kaitsta oma kodanikke nende negatiivsete mõjude eest ja aidata neil valmistuda kõigeks võimalikuks. aitäh, kuue nimel härra Kusmaa, aga ma ei näe teda tegelikult siin, tundub, et teda ei ole kohal. siis on meil veel mõni saadik, kes soovib sõna, kes soovivad sõna. härra Patten kõigepealt aitäh! ja mulle tundub, et ma hakkan aru saama, kuidas siin kõik toimib. Euroopa Liit ütleb, et nad on eh, globaalne kliimajuht aga, aga eh, viiskümmend protsenti rohkem hakatakse kulutama rohkem raha eralennukiteks. Eh, oma Iraani delegatsiooni ei säilitata, Euroopa Liit ütleb, et nemad ei vastuta lepete lahkumise eest, Ühendkuningriigi lahkumise eest, aga resolutsiooni puhul, kui Eh, hääletati Iiri kaitsemeetme üle, tundub, et see on võimatu eh, vältida lepete lahkumist. nii et pole ime, et eh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondil on palju kriitikuid, tegu on ebaõiglase fondiga, see on suunatud suurte, suurtele organisatsioonidele ja raske on seda kasutada väikestel, näiteks VKE-del, kes moodustavad üheksakümmend protsenti kõikidest äh, ettevõtetest Euroopa Liidust. on, inimestel on raske seda kasutada. paljud liikmesriigid on korduvalt selle fondi vastu hääletanud, kuna raha ei kasutata kulutõhusalt ja eh, see toetab pigem investeeringuid Euroopa Liidu eh, tasandil, mitte euro-, mitte liikmesriigi tasandil. Eh, see loodi selleks, et globaliseerimisega kohaneda, et sellega hakkama saada ja ma arvan, et eh, Euroopa Liit eh, peaks sellega aitama eh, leevendada omaenda tehtud kahjusid. kahe tuhande kaheksanda aasta kriis oli lihtsalt üks näide sellest, et Euroopa Liit loob fonde selleks, et enda loodud kriisidega toime tulla. aitäh, härra Lennart, palun. ja tänku, tänku, voorzitter um,. aitäh Brexit on äh, üks eriti halb mõte, tegu on sellise olukorraga, millest kasu keegi ei saa. Äh, seda ei saa nii ei meie ega ka meie sõbrad äh, Ühendkuningriigis. sellel on rasked, tõsised tagajärjed nii Ühendkuningriigi kui ka ülejäänud liidi ja liidu jaoks ja kui eelmine kõneleja ütles, et see on, rääkisin ülemaailmsest majanduskriisist kahe tuhande kaheksandal aastal, siis tegelikult on olukord praegu sarnane. kui meil on üks koma viis miljonit töökohta, mis on praegu ohuks, siis võib-olla saaksite oma eh, valijatele selgitada, kuidas ei ole sarnane olukord. seitsekümmend kolm tuhat eh, inimest madalmaades minu riigis näiteks kaotaksid oma töökohad, kuna praegu äh, Ühendkuningriigi valitsus äh, käitub vastutustundetult ja lühiajalised eesmärgid seatakse kõrgemale äh, kui rahva huvid üldiselt. ja Ühendkuningriigi ülemkohtu otsus julgustab mind, aga peame siin olema järjekindlad ja ei saa lasta sellel olukorral juhtuda. president. aitäh, proua esinaine, tahaksin tänada Euroopa komisjoni, tahan tänada raportööri ja kõiki variraportööre. me oleme ilmselt kõik nõus, et komisjoni ettepanek on äärmiselt tähtis ja tuleb väga kiiresti vastu võtta. see näitab, et Euroopa Liit valmistub kõikideks olukordadeks ja ennetab ka Brexiti tagajärgi. tänu sellele muudatusettepanekule Euroopa üleilmastumisega kohanemise fond võib alates aasta kaks tuhat kakskümmend alguselt anda abi äh, töötajatele, kes on kaotanud töö, kui tõepoolest toimub Brexit ja lepeta Brexit. lepeta Brexit muudaks väga oluliselt Euroopa Liidu kaubandussuhteid ning siseturu struktuuri. oluline mõju kaubandus, kaubandusmudelile, majanduskasvule, tööhõivele ja seega üleilmastumine ei ole sugugi mitte ainus meie majandust puudutav faktor ja Ühendkuningriigi lepeta lahkumine võiks olla veelgi tõsisemate tagajärgedega tööhõivele. Prantsusmaal, eriti minu kodupiirkonnas Bretagne'is, on palju ettevõtteid ja seega töötajaid, kes äh, kannataksid nende tagajärgede all ja ma tahan tänada kõiki kolleege, äh, tänu kellele raport loodetavasti võetakse vastu väga kiiresti. Go... suur tänu. ja nüüd annan sõna raportöörile kokkuvõtte tegemiseks sellest mõttevahetusest aitäh. meil on tõesti vähe aega ja peame olema ühtsed. seega ma tänan variraportööre, kes tutvustasid oma ettepanekuid, kes näitasid, et nad mõistavad äh, asjaolu, et peame toetama komisjoni ettepanekut, sest nagu öeldud, ka nõukogu toetab seda selleks, et neil oleks äh, hea lahendus. veel üks täiendusmäärus on läbivaatamisel. uus hindamine tuleb järgmise aasta lõpus ning siis on meil ka võimalus äh, veelgi parem töötajaid toetada. ja nüüd lühike vastus ka komisjonilt, palun. Like tahaksin tänada parlamendi liikmeid toetuse eest komisjoni ettepanekule. ootan määruse